dear colleagues. kallid kolleegid. lugupeetud härra volinik, ma arvan, et saame alustada. nagu ma juba siin selgitasin, täna ei ole mitte ainult meie kohtumistel viimane päev, enne kui me läheme suvepuhkusele, aga tegemist on ka komisjoni kohtumiste viimase päevaga, eile me alustasime, täna no,, eile oli päevakord väga tihe ja täna me jätkame komisjoni äh, tööga ja jätkan nüüd itaalia keeles. kõigepealt, lugupeetud volinik, ma tänan, et te tulite. me oleme juba kaks korda teiega varem kohtunud. seda meie ametisoleku alguses kohe kuus kuud tagasi kohtusime teiega jälle, nii et äh, suur tänu, et tulite meie komisjoni, mis on oma teemade poolest vägagi seotud teie äh, ametiportfelli teemadega. Äh, viimasest korrast on asjad muutunud, nüüd on meil digi-, digitaalse siseturu, ühtse siseturu strateegia ja oleme väga huvitatud eh, noh, autoriõiguste teemast, eh, samuti juurdepääsust kultuurilisele sisule online, audiovisuaalteemadest ning samuti noorte ka, laste kaitsmisest digitaalkeskkonnas, mille pakub huvi ka eh, sisu loomise teema. tegemist on suurt väljakutset esitavate küsimustega. ja täna me tahaksime kuulda, kuidas on asjade seis DMS digitaalse ühtse siseturu direktiiviga ja ka, milline on selle seos teiste õigusaktidega, millega komisjon praegu tegeleb. me teame, et direktiivi osas on alanud eh, läb-, konsulteerimine liikmesriikidega direktiivi rakendamise küsimuses ja loodetavasti kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta esimestel kuudel õnnestub meil kõik oma eesmärgid, mis me oleme seadnud, ka saavutada. E, Junckeri investeeringute kava on väga palju rõhku pannud e, digitaalsete kiirteede e, infrastruktuuri poolele ning toimunud on kvalitatiivne hüpe. samuti eh, on palju räägitud eh, uutest oskustest, mida on vaja e, e-õpe e, e-õpetamine ja sellega seonduv ja me oleme kahe peadirektoraadiga, eh, kes tegelevad digitaalküsimustega, neid teemasid arutanud. väga oluline on ka lailibavõrk koolidele ning kõik kõik eelarvelised aspektid, mis selle teemaga seonduvad, on meie südamel, nimelt eh, me oleme mures kärbete päralt. nii et eh, ma olen eh, veendunud, et neid teemasid me käsitleme täna juba teiega põhjalikumalt ja kõigepealt ma annangi sõna meie volinikule kümneks minutiks ja siis saavad sõna meie koordinaatorid kolm minutit igaüks ja pärast seda juba küsimused teisteltki kolleegidelt. suur tänu tulemast! lugupeetud proua esimees, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud parlamendiliikmed, suur tänu, et olete mind taas siia kutsunud. ma arvan, et just praegusel ajahetkel on õige aeg, et tutvustada mõndasid teemasid, millega me komisjonis tegeleme, mis puudutavad teie pädevusi, ka teie küsimused, mida olen, mida olete mulle esitanud, nende põhjal ma juba tean mõningaid teie seisukohti. ja ma loodan, et saame neid komisjoni töös ka arvesse võtta ja ellu rakendada möödunud kümne päeva jooksul äh, alustasime konsultatsioone audiovisuaalteemalise äh, direktiivi üle. me oleme, meid huvitaks äh, ka teie arvamus, mis puudutab neid audiovisuaalseid äh, meediateenuseid. kaks äh, aastat tagasi andis komisjonile rohelise raamatu selle kohta, samuti on parlamendis äh, proua Kammerevert ja proua Verhoien omaalgatuslikke raporteid kirjutanud sel teemal, need on meie jaoks samuti väga olulised ja lähtume neist. ja usume, et on tõesti vaja midagi ette võtta, mis puudutab Euroopa Liidu õigusakte selles vallas. praegune määrus on aastast kaks tuhat seitse, nii et äh, seitse-kaheksa aastat vana ja puhtalt seetõttu on selgelt vaja seda ajakohastada, Refiti protsess peaks kahe tuhande viieteistkümnenda aasta jooksul saama lõpule viidud selle Refiti protsessi käigus, see tähendab siis olemasolevate eeskirjade läbivaatamist. kontrollime ka, kuidas saaks selle teemaga sisuliselt edasi tegeleda. konsultatsioonide käigus me saime siis ka Äh, täieliku pildi, milline on olukord praegu ning järgmise aasta suveks siis loodame ilma igasuguste viivitusteta ka teile esitada ettepaneku äh, audiovisuaalmeedia kohta teile ja nõukogule. küsimus on eelkõige selles, kas kõik praegused eeskirjad on veel vajalikud, kas on võimalik läbi viia dereguleerimist, kas saab osa jätta turu hooleks, turuosaliste hooleks, meediaettevõtete ja ürituste korraldajate hooleks. ja teiseks on küsimus selles, kas mõistlik oleks astmeline reguleerimine nagu praeguses süsteemis, kas see toimib eh, nii nagu vaja või on siin vaja muudatusi teha? samuti on küsimus selles, kui hästi me suudame kaitsta alaealisi, kuidas on lood õiguslike sätetega Euroopa kultuuriteoste edendamise puhul küsimus on ka reklaamipiirangutes või ka reklaamikeeldudes. ehk siis eh, reklaamipiirangud ja eh, reklaamivõimalused on eh, seotud siis edastavate saatete kestusega, samuti mm, on küsimus tubaka ja alkoholireklaami piirangutes ja küsimus on selles, kas praegused eeskirjad toimivad, kas need tuleks muuta või hoopiski tühistada. meil on muidugi ka terve rida nõudmisi praegustele avalik-õiguslikele ja era äh, ähm, ringhäälingu ettevõtetele näiteks selliste pro-, programmide puhul, mis on avalikkuse huvides, kas meil on vaja nõudeid ja eeskirju selle kohta, kui hästi juurdepääsetavad need peavad olema kodanikele. praegu kehtivas direktiivis selle kohta sätteid ei ole, kuid äh, see siis audio, praegu kehtivas audiovisuaalmeedia direktiivis vastavaid sätteid ei ole, ähm, küll aga telekommunikatsiooni direktiivis. edasi Äh, on küsimus konkurentsis äh, ettevõtete äh, vahel, kas need, kellele kehtivad need direktiivid, on kõik ühesuguse konkurentsivõimega. ja siin tuleb mõelda ka teatavatele ähm, kvaliteedistandarditele, võib-olla reklaamipiirangutele, ajaliste kaitsele, erinevate ühiskonnagruppide kaasamine see kõik on oluline paljudele. aga mitte kõigi Euroopa majapidamisteni ei jõua need saated. ja siin tekib küsimus, kas neil telekanalitel on vastutus mitte ainult tehnilises mõttes, vaid ka sisulises mõttes, mis puudutab alaealiste kaitset ja nii edasi ehk siin on küsimus, kuidas neid eh, ettevõtteid kaasata ja küsimus on ka selles, kas uued ringhäälinguasutused, mis on tekkinud, mida veel kümme aastat tagasi ei olnud, kas ka neile laienevad sellised vastutused? kuni aasta lõpuni on meil kavas teiega arutada Refidi protsessi ja mul on ka üks palve teile, daamid ja härrad, telekommunikatsioonisektor ja digitaalse meediasektor, televisioonisektor eh, ning eh, televisiooniga võrreldavate teenuste eh, valdkond areneb niivõrd kiiresti, et me ei jõua neile arengutele lihtsalt järgi Euroopa õigusaktidega. kaks aastat tagasi rohelise raamatuga ja parlamendi omaalgatuslike raportitega ehm, me juba sörkisime neil järel ja kui meil läheb veel kolm aastat aega, kui me alles kahe äh, tuhande kahekümnendaks aastaks jõuame valmis nende õigusaktidega, siis ei võta see sektor meid üldse tõsiselt, me teeme ennast lihtsalt naeruväärseks. ja sellepärast äh, tahaksin teie komisjoniga arutada küsimust, kas me ei saaks jõuda heade tulemusteni kiiremini, lahendus küll sama põhjalikult, aga siiski kiiremini. seda siis koostöös nõukoguga. ma kavatsen ka nõukogu eesistujariigiga sellest rääkida, et igasugused takistused kõrvaldada, et nõukogu äh, jõuaks äh, oma seisukoha kujundamiseni sama kiiresti kui teie ja triloogid, triloogid saaksid võimalikult kiiresti alata ja et otsus saaks, äh, äh, otsused saaks siis kui võimalik, siis juba järgmisel aastal vastu võtta, muidugi olles nad väga põhjalikult, sisuliselt läbi töötanud. põhjalikkus ja kiirus ei ole vastand, vastandid, välista üksteist. edasi võib-olla kõige laiaulatuslikum ülesanne, mis meie seisab, on üle-Euroopaline autoriõigus. suur tänu kõigi teie äh, seisukohtade, kommentaaride eest, äh, mida te väljendasite eelmisel nädalal Strasbourgis, need olid äh, väga, väga põhjalikud, väga asjatundlikud ja selge on see, et äh, mis puud-, et asi puudutab äh, sisu äh, töötlemist, edastamist, ükskõik, kas me räägime muusikast, filmist, raamatust, kir-, ajakirjandusest, digitaalne tehnoloogiline revolutsioon puudutab kõiki neid. ei ole võimalik teha nägu, nagu oleks maailm endiselt samasugune nagu kolmkümmend aastat tagasi. kuid teisest küljest on, ma arvan, selge ka see, et autoriõigus, autoriõiguste puhul ei tohi poliitika sõltuda ainult tehnoloogilistest arengutest. tehnoloogiline areng, see, mis kõik on võimalik, ei tohiks olla keskpunktis, vaid see, et Euroopa oma kul-, kultuuri, kultuurilise pärandiga, kõigi nende kultuuriväärtustega kõige sellega, mida me loome, kõik need autorid, äh, loo, loovad inimesed, äh, heliloojad, äh, autorid, filmirežissöörid, muusikud, kõik see, mida nad teevad ja teinud on, see peab säilima, me peame andma neile loovisikutele perspektiivi. see on tegelikult väga põnev teema, meil on, me käsitleme äh, autoriõigusi ja ja copyrighti nagu see oleks üks ja sama, tegelikult copyright tähendab õigust äh, siis paljundamiseks, kopeerimiseks ja autoriõigus tähendab ähm, siis looja, autori õigusi. Neid äh, kasutatakse sünonüümidena, kuid tegelikult on nende lähtealus äh, täiesti erinev ja seda märkasin ka eelmisel nädalal Strasbourgis teie sõnavõttudes sellegipoolest tahame me äh, muidugi kasutada neid tehnoloogilisi arenguid, kuid see ei tohi, tehnoloogia ei tohiks olla seadusandja, vaid äh, me peame looma raamistiku, mille sees tehnoloogia äh, siis saab toimida, aga ei tohi domineerida. ja minu jaoks on küsimus selles, kuidas saavutada, et kultuurile mitmekesisus loovtöö, et sellel on tulevik. et äh, ka tänapäeval oleks viieteist-aastased, kes sooviksid õppida muusikat, äh, ajakirjandust ähm, või mõnda muud äh, loometegevusega äh, seonduvat ja saab olla kindel, et ka viieteistkümne, kahekümne aasta pärast saab ta raha teenida selle elukutsega. meie, kes me tarbime muusikat, laulu, filme, nii liikuvaid kui liikumatuid pilte, kirjasõna, raamatuid, ajalehti, digitaalseid digitaalselt kasutada soovime, kuulata, lugeda soovime, ka meie, meil on ju huvi, et kümne-kahekümne aasta pärast need tooted oleksid olemas. ja, ja et, ja et loodaks üha uusi, et me ei, ei oleks sunnitud kasutama ainult neid, mis on kümme aastat tagasi loodud. sellepärast on oluline digitaalses ühiskonnas ähm, siis ühelt poolt äh, kasutaja, teiselt poolt looja. vahel luua ühendus. seejuures on olulised aluspõhimõtted äh, ning äh, erandid aluspõhimõte peaks olema kaasaskantavus, ehk siis need tooted, mida inimene on ostnud, saab ta kõikjal Euroopas kuulata, vaadata, lugeda ehm, ja need ei ole piiratud riigipiiridega. põhimõte on see, et juurdepääs sisule peab olema piiriülene kasutaja jaoks kuid põhimõtted ei ole minu jaoks paindumatud. põhimõtted võimaldavad alati ka erandeid ja sellepärast olen ka juba mitmeid kordi öelnud, kui rääkida Euroopa filmist, filmist, mis äh, tegelikult äh, põhineb äh, mis kujutab äh, seda Euroopa mitmekesisust ja mis, ähm, mis sõltub ka äh, näiteks keelelistest piiridest, ka selliseks rühmil peab olema äh, tulevik. ja, ja spordi puhul, mis suuresti sõltub olemasolevatest struktuuridest, ka seal tuleb tagada, et lisaks kõige suurematele jalgpalliklubidele oleks võimalused ka teise ja kolmanda liiga omadel ja need erandid ähm, aluspõhimõtteliselt peaks kehtima teatud gruppidele, näiteks autoriõiguse erandid puuetega inimestele, neil oleks äh, lihtsam, soodsam võib-olla tasuda juurdepääs erandid teadustegevusele, erandid haridusele, haridustegevusele, erandid äh, kultuuriasutustele, näiteks raamatukogudele küsimus on selles, kas teaduste erand peaks kehtima ainult riiklikult rahastatud või ka tööstuslikule ähm, ärieesmärgil erateadustegevusele. kui me otsustame, et siin peaks olema erinevus, siis kuidas me täpselt seda eristame, kui tegemist näiteks äh, avaliku ja erasektori partnerlusega, teadusasutustega, kus sellised partnerlused äh, toimuvad me peame selle kõigele mõtlema, me peame kehtestama sellised eeskirjad, millest ei ole võimalik kõrvale hoida. meil peavad olema selged reeglid ja meil peavad olema selged erandid, millest kõik osapooled peavad kinni pidama. et tulemus ei oleks see, et äh, kavatsus oli hea, aga välja kukkus nagu alati ja muidugi me su-, meil on plaanis endiselt veel enne aasta lõppu esitada veel ettepanek digitaalse autori, digitaalsete autoriõiguste kohta. edasi, meie kodanike digitaalne kirjaoskus, digitaalsed pädevused, see on jällegi seotud hariduse ja kultuuriga, teie komisjoni teemaga. digitaalsete töökohtade suur koalitsioon üha laieneb me ootame umbes sada kuutekümmet tuhandet uut äh, töökohta IT-sektoris Euroopa äh, tööturul järgmistel aastatel. aasta-aastalt tekib üha rohkem uusi töökohti. ja see tähendab, et see tähendab siis, et sada kuuskümmend tuhat uut IT-spetsialisti on see, mida äh, Äh, vajavad äh, IT-ettevõtted lähiaastatel. meil piisavalt kohti ülikoolides, et seda äh, et ne-, et selliseid spetsialiste ette valmistada, kui me tahame järele jõuda Hiinale, Indiale, Brasiilia, USA-le, kui me tahame luua rohkem lisandväärtust, siis on meil vaja rohkem spetsialiste. meil on vaja luua rohkem õppekohti ülikoolides IT-erialadel ja on vaja pakkuda ka koolitusi, edasiõpet. me peaksime selgitama oma kodanikele, et äh, on vaja ennast edasi harida digitaalvaldkonnas, see on eluliselt vajalik. ja nüüd tehniliste teemade juurde, raadiosagedused Mm, see teema puudutab teid osaliselt. megahertz äh, sagedusribade äh, äh, jaotus seitsesada, seitsesada megahertsi. see on siis see sagedus, mis tuleks anda kasutuseks ähm, mobiiltelefoniettevõtetele, see parandaks äh, siis mobiilsidet, äh, vähendaks leviauke, aga sellel kõigel on mõte ainult siis, kui see toimub üle-euroopaliselt. E, ja sellepärast äh, e, no novembris toimuval Genfi, novembris Genfis toimuval ülemaailmsel konverentsil on meil vaja esindada ühist Euroopa positsiooni. ainult siis on meil lootust, et seda ka kuulda võetakse, näiteks Ameerika Ühendriikide ja Aasia riikide poolt. lai äh, riba ühenduste puhul, äh, sageduste jaotuse puhul on vaja äh, tegevuskava, mida rakendatakse ellu kõigis liikmesriikides üheaegselt härra Lamalee ähm, raport on äh, selles küsimuses väga kasulik, soovitan teil seda lugeda. järgmine küsimus, Euronet ja Euronews. mina arvan, et äh, mõlemad on vajalikud kui me usume, et meil on vaja rohkem Euroopa avalikkust, meil on vaja rohkem selliseid meediaväljaandeid kui varem, mis äh, edastavad oma infot üle kogu Euroopa, äh, siis äh, me peame toetama seda, et neid oleks vaja rohkem. Euronet on, teeb väga head tööd, väga head programmide ehituskivid mida siis liikmesriikide, mida on võimalik liikmesriikides ja äh, piirkondades äh, kuulata ja vaadata. ja samamoodi mitmetes raadioprogrammides on väga häid programmi ehituskivisid, neil võib olla täiesti erinev suunitlus, kuid äh, nad edastavad äh, selles suhtes sarnaseid saateformaate. mina äh, pooldan seda, et aastaks stabiilne euro, Euroneti kaasrahastus Euroopa Liidu eelarvest, et meil oleks keskpikas perspektiivis ähm, ka kindlus, et, äh, et ähm, programmi juhid saavad, ähm, saavad olla saavad tunda rohkem kindlust oma programmide koostamisel ja ka personali värbamisel. ma käisin Euronewsi eh, juures Lyonis. Eh, pidasin nende tihedaid läb-, läbirääkimisi, vestlusi kahe tuhande viieteistkümnenda aasta esimeses pooles. Eh, neil on praegu suuri probleeme rahastusega ning Euronews, äh, Euro-, Euronewsi direktor otsis uusi osanikke, samuti on Euronewsil vaja äh, investeerida või kaotab äh, oma turu olulisuse ning lisaks hübriidsõjas Venemaa ja Ukraina vahel sellega seoses on üha rohkem viimasel ajal kritiseeritud nende programmi. Euronews eh, ei ole paraku Euroopa Liidu ähm, asutus, Euroopa Liit on küll suur toetaja, rahastaja, kuid äh, kolmandad riigid ja nende ja nende tihtipeale ähm, riiklikud ringhäälingu organisatsioonid omavad samuti osakuid Euronewsis. üks e, Egiptuse investor, kes e, elab Londonis, e, kes on kristlane, on huvitatud aktsionäriks saamisest Euronewsis. ja ma usun, et kui tema osaleks, siis aitaks suuresti kaasa Euronewsi usaldusväärsuse tõstmisele ja tuleks kasuks sellele programmile Äh, ka Itaalia Rai toetab tema osalust ja kui ta osaleks siis äh, oleks suureks kasuks. me suutsime äh, ka luua äh, programminõukogu, mis jälgib programmi kokkupanemist ning äh, sellel on esimees või selle esimehe saab ametisse nimetada ainult Euroopa Liidu nõusolekul. lisaks äh, me rakendame järelevalvet, mis siis puudutab Vene televisiooniprogrammide näiteks Ukrainas, Lätis äh,, Venemaa sõbralikku programmi, siis äh, sellele teostaks järelevalvet ja kui leitakse mingeid rikkumisi, mis puudutab äh, siis ähm, programmi, programmeerimise eesmärkide jälgimist, siis sellest teavitatakse. et see on väga oluline hoob, millega saab palju saavutada. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal püüame anda endast kõik, et nii Euronet kui ka Euronews Äh, saaksid rahuldava rahalise toetuse. ja küsimus ei ole selles, kas euro on juhus või euronet, vaid mõlemad peavad saama Euroopa perspektiivi. ja äh, et nad saaksid eelarvest vajaliku rahastuse. nii palju minu poolt praegu, suur tänu! suur tänu, härra volinik, selle väga põhjaliku ettekande eest jah, see läheb palju kaugemale kui komisjoni strateegia. E, ja e, väga tähtis on see, mida te ütlesite aasta kaks tuhat kuusteist kohta ja jätkutegevuse kohta, mis komisjonis käib ja Euroneti kohta ka paar märkust. meie oleme hääletanud Euroneti üle. ja tahtsime oma muudatusettepanekuga taotleda rahalisi vahendeid juurde, aga nüüd me näeme, et rahalisi vahendeid on hoopis kärbitud tähtis on ikkagi hoida alles rahastamise tase ja mitte teha kärpeid, nagu praegu näiks olevat tehtud. aga ma ei räägi pikalt, sest siin on teisi, eh, kes soovivad sõna ja nüüd annangi kolleegidele võimaluse. kõigepealt minu poolt suur tänu, härra volinik, et eh, olete taas meie komisjonis ma arvan, et on väga oluline, et me peaksime tihedat mõttevahetust ning tegemist on teemadega, mis on väga oluliselt kultuuri ja hariduse jaoks. nii et on oluline, et me siin omavahel koordineeriksime, see on erinevad huvid erinevatel komisjonidel ja neid kõiki tuleb arvesse võtta ja me saavutaksime õiglase tasakaalu nii et suur tänu, et te siin olete ja seda arvesse võtate. kõigepealt, mis puudutab audiovisuaalmeedia direktiivi, siis ma olen nõus, et seda tuleb võimalikult kiiresti ellu rakendada, samas tuleb ähm, see lähendada väga põhjalikult, sest et kui me liiga kaua sellega viivitame, siis jällegi me ainult sörgime järel tehnoloogilisel arengul ja näeme alles tagantjärgi, et me oleme teinud vigu, et on äh, toimunud arenguid, mis, äh, mis on halvad. nii et ähm, tõepoolest olen nõus, tuleb sellega kiiresti tegeleda, mul on hea meel, et konsultatsioonid on alanud, võib-olla saaksite täpsustada, kus te veel näete probleeme. aga muidugi saame me ka iseennast informeerida, meil on need dokumendid ju kättesaadavad küsiksin tähtaegade äh, kohta, kui kaua konsultatsioonid veel kestavad äh, ja kui kaua te siis veel äh, kogute tagasisidet. meie jaoks oleks ka oluline saada kokkuvõte konsultatsiooni tulemustest. mis puudutab autoriõigusid, siis tõite välja, et on erinevus autoriõiguste ja copyrighti vahel viitasite sellele, et on oluline leida õiglane tasakaal erinevate huvide vahel, ühelt poolt siis autorite ja teiselt poolt siis ähm, kasutajad või võrgukogukond, kes kasutavad neid, ähm, seda sisu. samas aga tuleb arvesse võtta ka struktuure, mis nende vahel on küsimus ei ole mitte ainult suhetes autori ja kasutaja vahel, vaid tihtipeale on autori jaoks olulised ka turustruktuurid, tihtipeale helilooja, teatritegelase, näitleja, ajakirjaniku, autorina ei äh, soovid alati või ei ole alati võimeline ise turustamisega tegelema, kõiki neid struktuure täpselt teadma, nii et ma arvan, et me ei peaks arutelus mõtlema mitte ainult loojale ja kasutajale, vaid mõtlema ka struktuuridele nende vahel, kas seal oleks vaja midagi muuta, kohandada, ajakohastada. et need struktuurid, mis, mis olemas on ja sellega seotud õigus, õigused näiteks turustamise õigus, kirjastaja, produtsent, kõik need, kõiki neid ei tohi ka unustada. Nad ei ole tingimata autorid, aga nad on väga, mängivad väga olulist rolli teoste puhul mis puudutab erandeid, siis väga värskend oli kuulda, et teilt, et erandid peavad jääma erandiks, nad ei tohi saada reegliks, just eriti teadusuuringute äh, puhul me peame mõtlema hoolikalt sellele, millised erandid on vajalikud, millised mitte. me peame mõtlema ka neile tagajärgedele, mis erandid äh, tagajärjel võivad tekkida. ma ma, me ei tahaks ju öelda, et äh, õpiku eest ei olegi vaja enam midagi maksta, selle võib lihtsalt äh, alla laadida internetis, sest et haridusvaldkonna jaoks on meil ju erand. kui see nii läheks, siis ei ole meil vast enam kedagi, kes äh, õpikuid koostaks ja kasutaks ainult neid materjale, mis õpetajad lihtsalt ise koostavad ja need üles panevad. ka avaliku ja erasektori partnerluse puhul muidugi ülikoolide puhul see ei pruugi olla supapeem, aga kui tegemist on kaasrahastusega eh, teadustööga, eh, siis, eh, siis kui Äh, kui siis ähm, tulemused on vabalt kättesaadavad, äh, siis võib olla raske leida erasektori rahastust sellistele projektidele, nii et siin tuleb tõesti väga hoolikalt mõelda, milliste projektide puhul see mõeldav, milliste puhul mitte. Euronet pluss ja Euronewsi kohta tahaksin öelda, et mul on hea meel, et Euroneti teemat niivõrd positiivselt jälgite ja meid toetate selles küsimuses, eriti mis puudutab ringhäälingut, raadiojaamu ka väiksemad, ka kohalikud äh, ringhäälinguasutused, äh, ka nendeni jõuame äh, seeläbi. suured ringhäälinguorganisatsioonid saavad ju oma Euroopa programmi teha, aga näiteks kohalikud raadiojaamad seda lihtsalt ei suuda. nii et Euronet pluss ja, ja Euronews ähm, saavutavadki, äh, nende abil suudamegi saavutada selle, et ka need, kes kuulevad kohalikke raadiojaamasid, äh, saavad ka infot äh, selle kohta, mis toimub Euroopa tasandil, nii et suur tänu selle eest, et seda nii hoolikalt jälgite. nüüd, mis puudutab Euronewsi, eriti Venemaa ja Ukrainaga seotud teemasid, siis see on tõesti väga oluline küsimuse järelevalve selle Äh, üle, muidugi kui, kui programmis äh, ühte programmi näiteks erinevates riikides, Venemaal ja Ukrainas ja siis selle kaasnev tekst on erinev erinevates riikides, siis see on muidugi problemaatiline. ja ma arvan, et äh, siin tuleb tõesti jälgida, millised arengud edaspidi Euronewsiga toimuvad. mul on hea meel, et pro-, on loodud programminõukogu see on tõesti väga oluline. küsimus on ka selles, et millised grupid täpselt selles osalevad ja selle tööd mõjutada saavad ning kuidas see kõik siis tulevikus toimuma hakkab. suur tänu, et äh, olete siia tulnud ja loodan, et äh, jätkame tulevikus oma dialoogi, suur tänu! Grazie, kolleeg Petra Kammerevert. jaa, vielen herzlichen Dank. kolleeg Kammerevert, suur tänu, volinik Oettinger et meile selle väga kirju, väga mitmekesise kimbu erinevatest teemadest äh, esitasite, millega äh, lähitulevikus tegelete ja me kuulsime väga palju küsimusi, nüüd me ootame, milliseid vastuseid leiab komisjon neile, ootame seda suure huviga. aga minu poolt ka paar sõna nende teemade kohta, rääkisite audiovisuaalmeedia teenuste direktiivist teenusepakkuja vastutus, see ei ole just kõige lihtsam valdkond, sest siin tuleb tõesti väga hoolikalt jälgida, et teenusepakkujad ei saaks vastutust, et nad ei peaks vastutama sisu eest, mida nad ise ei ole loonud, nii et ma olen siinkohal väga skeptiline, sest ma arvan, et siin tuleb tõesti olla ettevaatlik. et me ei jõuaks interneti puhul sel viisil sisukontrollini, eriti mis puudutab alaealiste kaitset, ähm, vägivalla kujutamist. siin on väga erinevaid ähm, vaatepunkte Euroopa Liidus, väga erinevaid lähenemisi. toon ühe näite, filmid, näiteks Ühendkuningriigis, filmi, mida Ühendkuningriigis võib vaadata alates kaheteistkümnest eluaastast, neid võib Saksamaal vaadata alates kuueteistkümnendast eluaastast, nii et see juba näitab, et äh, ja siin on väga erinevaid lähenemisi, mis puudutab alaealiste kaitset. ja minu küsimus või palve äh, oleks, et äh, kuivõrd on siin mõeldud ka eneseregulatsioonile. Saksamaal on see alaealiste kaitse puhul väga hästi toiminud, meil on väga hea eneseregulatsioon filmide puhul, ka arvutimängude puhul see tähendab siis, et mitte riik ei sätesta, mida on lubatud, millisest vanusest alates vaadata, millised, milline sisu on kahjulik, vaid äh, osapooled ise peavad arutlusid selle üle, püüavad leida mõistlikku lahendust. kas oleks ehk võimalik ka audiovisuaalmeedia direktiivi puhul ette näha ja tugevdada äh, selliseid eneseregulatsiooni võimalusi? nüüd, mis puudutab autoriõigusi, siis minu meelest Te eh, siinkohal väga tabavalt nimetasite olulisi, olulisi aspekte, et meil on vaja teatavaid piire, teatavaid erandeid Euroopa tasandil, ka Reeda raporti puhul eh, nägime siin parlamendis kohati vägagi hoogsaid arutelusid. üks oluline küsimus oli siis panoraami õigus eh, see on kõikjal Euroopas väga erinevalt reguleeritud ja ma arvan, et me peame siin tõesti leidma hea tasakaalu kasutajate õiguste vahel ühelt poolt ja teiselt poolt siis äh, autorite õiguste vahel. samas peame alati meeles pidama ka seda, et see kultuuri, et ainult see kultuuri sisu, mis tegelikult ka jõuab kasutajateni, on hea sisu, sest et mis kasu on äh, heast raamatust, kui see ei jõua lugejani sest äh, on lihtsalt liiga keeruline seda üldse kätte saada. nii et äh, erandite küsimus, eriti hariduse ja teadustöö vallas, on äärmiselt oluline. sellega seoses äh, tuleksin ka selle juurde, et mind mind äh, üllatasid ebameeldivad mõned äh, avaldused komisjoni poolt äh, möödunud päevadel ja seoses siis võrguneutraalsusega ja ja et see null reitingute või zero ratings teema mida on parlamendis ka arutatud. lõpuks me siis selle nullreitingu keelu võtsime välja ja nüüd komisjon teeb selliseid kokkuleppeid avalikult, mis lubab, mis lubavad sõnaselgelt nullreitinguid, see minu meelest ajab asjad väga segaseks, sest kui me kõigepealt CMS-i äh, raames äh, ei tahtnud äh, nullreitinguid ja nüüd siis öeldakse selle asemel, et need on lubatud, siis see ju täiesti väänab seda, mida me tegelikult tahtsime öelda ja see on ka, see tekitab ka konkurentsimoonutusi, kui telekommunikatsiooni teenusepakkujad saavad koostada selliseid lepinguid, kus nad ütlevad, et äh, et näiteks Netflix ja muud sellised teenused, äh, et need siis äh, on väljaspool seda, seda, mis on lepingus kokku lepitud, väljaspool neid andmemahtusid. me tahame ju võimaldada Äh, lihtsat äh, õiguspärast juurdepääsu digitaalsele sisule, filmidele ja kui nüüd lubatakse neid nullreitinguid sellise sisu puhul ja ma arvan, et äh, filmide ja muusika puhul on see vägagi võimalik, siis siis takistame me väikestel, väiksematel teenusepakkujatel selliseid teenuseid pakkuda, nii et sellepärast ma ka konkurentsi võime või konkurentsi, ähm, võrdse konkurentsi äh, kontekstis ei mõista oma komisjoni seisukohta selles küsimuses. nüüd ähm, Runius ja Euronet, mul on väga hea meel, et te püüate Euroneti tugevdada ma arvan, et see tuleb suuresti kaus-, kasuks Euronetile, on tõesti oluline, et oleks püsiv ja jätkusuutlik rahastus. Euronewsi puhul olen ma veidi kriitiline, sest et äh, selle puhul on minu meelest küsimus eelkõige toimetus, toimetussõltumatuses äh, ja iseenesest on ükskõik, kas tegemist on komisjoni rahastusega, mis vähemalt äh, nii-öelda minevikus annab tulemuseks, et, et oodatakse positiivset äh, suhtumist Euroopasse ja positiivset kajastust Euroopa poliitikast või siis on see rahastaja mõni oligarh, äh, kelle ootuseks on äh, siis, et Euronews toetab tema poliitikat. nii et selles mõttes on mul ükskõik, kas meil on selle mõni Egiptuse ettevõtja, Vene või Ukraina oligarh, igal juhul ei tohi nad mõjutada, ei tohi selle ring, häälinguorganisatsiooni omanikud mõjutada toimetuse sõltumatust, vähemalt niikaua, kui Euroopa Komisjon on rahastuses äh, üks rahastaja, sest et tegemist on vähemalt osaliselt äh, sellisel juhul avalikust rahast äh, rahastatud asutusega ja see tähendab, et va-, et ta peab pakkuma sõltumatut meediakajastust. ja loodetavasti see programminõukogu aitab sellega saavutada, kuid küsimus on selles, milline on äh, selle nõukogu koosseis, mm, kas see on sarnane mudel nagu Ofcom ähm, Ofcom äh, Ühendkuningriigis või näiteks avalik-õiguslikud äh, ringhäälingu organisatsioonid Saksamaal või milline see struktuur peaks olema? niisiis, kui Euroopa Liit jätkuvalt rahastab Euronewsi, siis on väga oluline, et toimetuse sõltumatus äh, ja meediakajastuse sõltumatus oleks tagatud, et tegemist oleks kvaliteetajakirjandusega ka siis, kui, ähm, kui ähm, Euroopa suhtes avaldatakse ka kriitikat. Äh, e Andrew Luer ja siis proua Trüppel. ja seejärel saab volinik võimalusega vastata well. ma tänan, tere tulemast. volinik ütleb härra Juuer. Yes. kolme minutiga palun piirduge. vähemasti ma üritan. volinik, aitäh nende märkuste eest, mis teil oli Euronet plussi kohta. me jah, kui maksame uudiste eest, eh, siis tähtis on, et see oleks lepingulistel alustel ja mitte subsiidiumi vormis. ja ma olen pisut mures eh, nende märkuste pärast, mis Euronewsi kohta eh, öeldi. jah, on tähelepanuväärne see, et sotsiaaldemokraatide hulgast ECR-ist eh, on kolleegid muret väljendanud ehkki võib-olla eesmärk oli neil erinev, aga samas mure kõlas ühesuguselt ja on õigustatud. ma arvan, et selline hübriidmudel subsiidiumist pluss privaateraniku riik ja uudiste monitooring ja siis samas me räägime jälle Äh, toimetuse kontrollimisest ja mittekontrollimisest ja ajakirjanike vabadusest seejuures, see kõik on väga segadust tekitav. vaba meedia on ikkagi parem mudel kui äh, meedia juhtimine. jah äh, tõesti Euronews tihtipeale hästi kajasta Euroopat ja probleeme on ka kulutustega, aga selline erasektori ja avaliku sektori eh, segamudeli kasutamine, mis nagu põrkuvad. Eh, kas see hübriidmudel ikka on hea ja kas see on ka õige avalike vahendite kasutamise viis rasketel aegadel? võib-olla mingid muud programmid peaks Euroopa Liit eh, finantseerima või üldse mitte seda tegema üheksa kuud eh, võttis aega, et saada euro, Euronewsi kohta vastus, kui ma teile küsimuse saatsin ja siis, üheksa nädalat, vabandust, ja minu parlamentaarne küsimus siis äkki saabus kolme tunni jooksul, kui meeldetuletus tuli, nii et ma loodan, et seda tulevikus ei juhtu. jah võib-olla ei peaks eh, pressis meelde tuletama, et küsimusel on vastamata, et saaks kohe vastuse. Helga Trüppel. suur tänu, Volin Köttinger, teie ettekande eest. ma alustaksin viimastest teemadest, mida puudutasite, aga mul on hea meel, et te Euroneti rahastamise eest tahate seista. Te teate, kultuurikomisjon siinkohal täielikult toetab teid ja mis puudutab Euroneti, siis ma toetan seda, mida ütles proua Kammerevert, äärmiselt oluline, et toimetus oleks sõltumatu ja igasugune, ükskõik milline lahendus peab äh, selle eelduseks võtma, miski muu ei ole vastuvõetav ja kui me seda ei suuda tagada, siis tuleb mõelda, kas me peaksime veel rohkem osalema Euronewsis või me peaksime ennast tagasi tõmbama, aga selline mm, ebakindel seisukoht, kus me ei ole ise kindlad, kas see, mida me rahastame, on üldse poliitiliselt vastuvõetav, see ei saa jätkuda. siis rääkisite veel audiovisuaalmeedia teenustest ja ma tahaksin siin rõhutada, et äh, avalik-õiguslike programmide leidmise võimalus on oluline. küsimus Äh, ei ole siin ainult selles, et need oleks internetist kättesaadavad, vaid see peaks nii-öelda juba esimese ekraani puhul olema reguleeritud ja ma arvan, et on äärmiselt oluline, et kõik, see oleks kasutajatele juurdepääsetav, kuna neid erinevaid programme on niivõrd palju, me peame tagama, et need oleksid kasutajale lihtsalt ligipääsetavad nüüd äh, proua Kammerevert ütles ka seda, et me ei taha internetis levitatud sisu kontrollida äh, ja ka mis puudutab teenusepakkujate äh, vastutust, siis on väga oluline, et siin ei sekkutaks liigselt äh, internetiteenuse pakkujate vabadustesse. ütlesite, et äh, sisu kaasas kantavus või ülekantavus, kui näiteks äh, ühes liikmesriigis on aboneeritud mingisugune sisu, siis see peab see olema kättesaadav ka meil siis liikmesriigis, see on muidugi väga oluline. samas ütlesid, et kultuurilise mitmekesisuse, kultuurilisele mitmekesisusele mõeldes tuleb äh, leida Euroopa filmi rahastamise, kaasrahastamise võimalusi. küsiksin, millised äh, konkreetseid äh, lahendusi te mõtlete? ja siis äh, tahaksin veel tuua välja ühe teema, mis on, mis on olnud äh, väga konfliktne, minu fraktsioon ei poolda äh, kirjastuste kaasnevaid autoriõigusi ja ma tahaksin, mis on, mis on siis teie arvamus selles küsimuses, et näiteks meie oleme arvamusel, et kui on äh, kui lihtsalt lingitakse nende artiklitele, siis seda ei, to ei tohiks kuidagi piirata ja see, mis on teie arvamus selles küsimuses? nüüd, mis puudutab äh, autoriõigusi, siis äh, mis puudutab näiteks arhitekti õigusi ja muud sellist, siis äh, võib-olla saaksite selle kohta täpsustama seisukohta jah, terve rida küsimusi nüüd, härra volinik, palun. proua esinejana. kõigepealt me käsitleme koos oma kaastöötajatega neid äh, teemasid väga tähelepanelikult ja me süveneme neisse veel lähinädalatel. minu praegused vastused on esialgsed ja kindlasti kuulete selle kohta veel rohkem. me oleme alles päris algfaasis, mis puudutab audiovisuaalmeedia direktiivi. selle direktiivi konsultatsioonid lõpevad lõpevad kolmekümnendal detsembril ja kõik küsimused, mis selle kohta esitatakse, on ka täiesti avalikult kättesaadavad. küsimus on võrdsetes võimalustes. õiglane konkurents on oluline. et adressaatide ring oleks võimalikult lai, samuti on küsimus äh, geograafilises kohaldamisalas, tarbijakaitse küsimused, tellitavad teenused. diskrimineerivad, äh, diskrimineeriv sisu, vihakõne, kas siin on vaja uusi eeskirju? niisiis arengud ühiskonnas mis veel kümme aastat tagasi ei olnud aktuaalsed. alaealiste kaitse puhul on küsimuseks see, kas peaks olema erinevus äh, ringhäälingu ja tellitavate teenuste puhul, kas neid tuleks kohelda võrdselt või on õigustatud äh, praegune eristus, kas praegused reeglid on õiglased või tuleks neid muuta. küsimus on ka tõhususes kõigi artiklite puhul esitame me endale küsimuse, kas nad täidavad oma eesmärki, kas nad on oma eesmärki täitnud, seda, mida seadusandja, parlament, nõukogu komisjon äh, üheksa aastat tagasi soovisid, kas, kas nad äh, seda tõesti ka saavutasid või ei olnud need instrumendid tõhusad. millised on kulud, kas äh, kulud äh, ja tulud on tasakaalus või on meil, või oleme me ainult tekitanud rohkem bürokraatiat ja kulusid. samuti siseturu küsimused ehk kas päritoluriigi põhimõte on endiselt mõistlik või läheb see vastuolu turu arengutega, tarbija käitumisega või siseturu põhimõttega? milliseid probleeme on päritoluriigi põhimõte praktikas tekitanud, milliseid kulusid on ta tekitanud? Need on siis need põhilised küsimuste plokid. ja nagu öeldud, kogu see tekst on täiesti avalikult kättesaadav ja kui meil õnnestub järgmise aasta juuniks audiovisuaalmeedia direktiivi uus tekst esitada, siis tuleb Refidi protsess lõpule viia selleks, selle aasta lõpuks ja samal ajal tuleb ka arvesse võtta konsultatsiooni äh, tulemusi, siis jaanuaris tuleb sellega tegeleda ja veel ja veel enne lihavõtteid tuleb siis äh, see saata komisjoni vastuse teenistusesse siis õigeaegselt vastu võtta. umbes selline ajakava. me ootame nõukogu mandaadiga, me äh, äh, loodame, nõukogu saab siis oma mandaadiga ja raportöörid omalt poolt osaleda aruteludes kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta teisel poolel ja kui meil siis õnnestub see kõik, siis on see, oleks see tõeline poliitiline läbimurre. see on väga ambitsioonikas, aga see oleks meie tõsiseltvõetavuse jaoks väga oluline. Need teenusepakkujad, kes on väljendanud kahtlusi ja muresid, nende jaoks on ka väga oluline, et valitseks selgus, et nad teaksid, kuidas korraldada oma programmitööd mis puudutab autoriõigusi või copyrighti. Teil on täiesti õigus, kui ütlete, et meil ei ole mitte ainult kasutaja, tarbija, võrgu, kogukond, informatsiooniühiskond ja teiselt poolt siis autor, vaid äh, on ka need, kes ähm, kõik selle formaati, teatavasse formaati pakendavad ja edastavad hulgimüüjad, kirjastajad, ringhäälinguorganisatsioonid. Neil ei ole äh, iseenesest ähm, õigust olemasolule igavesest ajast igavesti, vaid nad peavad äh, ennast mingil viisil õigustama. ja nad õigustavad ennast sellega, kui nad toodavad mingit laadi lisandväärtust. ja tõepoolest, tegevust, ükskõik, kas me räägime heliloojatest või raamatu autoritest, kirjanikest, siis kui me tahame mitmekesisust, kui me ei taha, et turul oleksid ainult need, kes on juba kuulsust kogunud, siis on vaja kirjastajat, on vaja avalik-õiguslikke ringhäälingu organisatsioone, on vaja platvorme, mis seda kõike äh, turul organiseerivad ja edendavad. nii et äh, võib öelda, et see on selline kolmesambaline väärtusahela struktuur. ja kõigil neil kolmel sambal on oma väärtus. tõepoolest, eranditesse, eranditega tuleb ümber käia targalt kaasaskantavus ühelt poolt, piiriülene juurdepääs sisule, territoriaalsuse põhimõte, see on üks äh, küsimus, kus tuleb langetada raskeid otsuseid, äh, millised peaksid olema erandid. ja teiselt poolt äh, siis haridus, teadustöö kas nende puhul siis peaks olema juurdepääs tasuta ähm, teoste kasutamise puhul, kopeerimise puhul, allalaadimise puhul? ma arvan, et haridus- ja teadustöö on erandlik valdkond, teisalt aga ei ole ma valmis liikmesriikide eelarve probleeme ja, ja nende ülikoolide eelarve probleeme nägema ainukese otsustava küsimusena, sest et see tähendaks, et ähm, teaduskirja on ähm, teaduskirjastustel ei ole mitte mingisuguseid ähm, võimalusi, ei antaks enam välju, välja uusi raamatuid, uustrükke ja see tähendab, et äh, teadusvaldkonna olukord oleks kümne aasta pärast äh, üsna vilets, aga meie soovime ju, et Euroopa ähm, jõuaks vähemasti järele Hiinale, Ameerika Ühendriikidele ja teistele riikidele Euronewsi kohta. Teie mured on ka minu mured, ma ei ole üldse kindel, et lahendus oleks leitud. aga ma arvan, et ei oleks hea mõte praegu äh, Ähm, lihtsalt kõik äh, sidemed läbi lõigata, vaid ma arvan, et Euronewsile tuleks anda võimalus. mul on usaldus äh, direktorisse ja ma usaldan ka Raid ja äh, TV France'i, mis on kaks suurimat osanikku Euronewsis. mina olen Saksamaalt pärit, mul on väga kahju, et Saksa esimene ja teine äh, avalik-õiguslik äh, telekanal ei, ei osale omal ajal, kui olin Baden-Württembergi ähm, peaminister, siis ma üritasin seda saavutada, aga see ei õnnestunud. Äh, mis puudutab äh, nüüd seda programminõukogu, siis me jälgime selle tööd, samuti siis teostame järelevalvet, siis ka seda jälgime hoolega ning meie parim instrument äh, on see, et me otsustame iga aasta, kas me rahastame Euronewsi. me ei anna rahastust kümne aasta peale ette, vaid äh, igal aastal me otsustame uuesti, kui suur on meie rahastus Euronewsile ja programmi koostajad teavad seda, et äh, meie jaoks on oluline sõltumatus, objektiivsus ja selle poole nad vastavalt ka püüdlevad programmi puhul. me ei taha Euroopa Liidu televisiooni, me ei taha riigitelevisiooni, Euroopa Komisjoni televisiooni. me tahame sellist televisiooni, mis kvaliteetselt ja objektiivselt inform-, informeerib Euroopa kodanikke Euroopa Liidust. see tähendab siis, et mitte riigitelevisioon, mitte poliitiliselt mõjutatud televisioon ja need, nendest kriteeriumidest lähtuvalt me siis otsustame iga aasta uuesti rahastuse üle. rääkisite nullreitingu teemast. tuleme selle teema juurde tagasi, kui õigusloomine menetlus septembris algab. siis äh, ma saan täpsustada, mis oli seadusandja eesmärk, mis, mis on pra-, mis on eesmärgiks ja mis on aktsepteeritav, aga mitte otseselt eesmärk äh, ning septembris-oktoobris äh, koos Luksemburgi eesistujaga vastavad avalikel istungitel räägime sellest. edasi autoriõigusega kaasnevad äh, õigused. ma suhtun sellesse avatult. Hispaanias äh, on selles asjas juba kaugemale jõutud kui Saksamaal. ja võtame seda oma autoriõiguse ettepanekus ka arvesse. kas meil oleks vaja Euroopa üleseid äh, kaasnevaid õigusi ma ei, ma ei ole kindel, ma arvan, et see on võimalik, aga ma ei ole kindel, kas see on hea mõte. panoraamiõigus, ma ähm, mõistan täielikult, et erinevates liiklusriikides on erinevad lähenemised, me ei taha panoraami õigust veelgi rohkem piirata, ammugi mitte Euroopa tasandil. kui te küsite minu isiklikku arvamust, siis see on järgmine. ma arvan, et see, mida inimene oma silmaga näeb kui ta on avalikkuses, kõnnib linnatänaval, kõnnib äh, looduses ja siis näeb arhitektuuri äh, või kultuurimälestisi, maastikke, näeb inimesi mõnel väljakul, kõik see, mida ta oma silmaga näeb, seda peaks tal olema võimalik ka salvestada, fotografeerida. tal jääb see ju mälupildina alles ja miks, miks ta ei võiks seda siis tarkvaraliselt salvestada. varem siis salvestati tselluloidfilmi, filmile Kodakiga ja tänapäeval siis digitaalselt. kui oleks tõenäoline, et neid pilte kasutatakse äriliselt, jah, siis võiks seda maksustada, aga kui äh, keegi seda lihtsalt Facebookis jagab, siis minu meelest on täiesti elukauge seda, eeldada, et seda ei juhtu, sotsiaalmeedia on juba täielikult saanud meie elu osaks. Neis liikmesriikides, kus panoraami õigus on äh, piiratud, praktikas ikkagi neid tasusid sisse ei nõuta. Prantsusmaa on on äh, minu meelest üks riike, kus on kõige rikkalikum äh, arhitektuuriline pärand ka Itaalias, Itaalias on võib-olla veel rohkem, aga Prantsusmaal on väga palju arhitektuuripärandit ja ma ei usu, et need fotod, mis keegi eh, kuskil Prantsusmaal, Pariisis teeb ja, ja neid sotsiaalmeedias jagab, eh, et neid keegi maksustataks. Ehm, praegune olukord ei ole päris rahuldav, samas eh, Euroopa on juba mitmekesine. nii et äh, põhimõtteliselt praegune olukord äh, võib minu poolest ka edasi kesta. aga aga ma arvan, et nendes riikides, kus panoraami õigus on piiratud, seal keegi tegelikult praktikas äh, selle täitmist ei järgi ja see on lihtsalt saanud selliseks tühjaks kestaks. aitäh! Äh, ma tänan. meil on veel üks voor küsimusi. võimalik kaks minutit igaühele, vastasel korral me ei suuda ajast kinni pidada, mul on kuus küsimuste soovi. And uh, two minutes please Muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias, komissario. Eh, ma tänan, ütleb härra Fiisas. Eh, eh, teie rääkisite ja proua Kammer-Evert rääkis noorte kaitsmisest, võib-olla pisut põhjalikumalt peatuksime sellel. selgitage, milliseid meetmeid komisjon kavandab selleks, et keelust kinni pidada audiovisuaalvaldkonnas. ÜRO-l deklaratsiooniski on need põhimõtted kirjas nüüd spordi kohta, millised on teie mõtted, et kuidas tasakaalustada ühelt poolt õiguspärane õigus informeerida ja teiselt poolt organisaatorite eh, omanikuõigused, nemad ju korraldavad ja maksavad kinni. kuidas see konflikt lahendada? aitäh, et ajast kinni pidasite. Mm, ma tänan, ütleb proua Libatška eh, suur tänu selle eest, mida te meile rääkisite, aga tänu ka teie pühendumise eest oma ülesannete täitmisele. digitaalsed oskused ühiskonnas, meie kodanike hulgas. kõigepealt, kui me tahame digitaalseid oskusi suurendada, siis see käib käsikäes ka ju tõrjutuse ja eraldatusega, mis on geograafiline ja ka ealine. mis juhtub, me loome rühmad eh, inimestest, kellel digitaalsed oskused puuduvad ja see on nagu uus digitaalne kirjaoskamatus, mis nii tekib, võib-olla me peaksime eh, ka eh, välja töötama programmid, mis võtavad sihikule sellised inimesed, kes on digitaaloskustest välja jäänud Eh, just võib-olla, et nad on vanast põlvkonnast ja sellepärast. ja teiseks, kas te ei leia, et me peaksime välja töötama strateegia eh, hariduse vallas, mis võimaldaks seda, et need, kes on ametlikust haridusest välja kukkunud, nüüd saaksid jätkata haridusteed internetis, sest see pakub tohutuid võimalusi eh, nendele inimestele, kes formaalset haridust nad eh, enam ei taotle, saavad nüüd internetis selle lõpule viia. ja eh, nüüd suhted autorite ja kasutajate vahel. kuidas mikromaksetega on, äkki saaks neid kasutada hüvitamiseks? härra Vente. härra Venta, ma tänan väga lühidalt. Te rääkisite eh, ajakavast ettepanekute esitamisel nüüd audiovisuaalmeedia teenuse direktiivi puhul, millal on oodata komisjonilt konkreetset ettepanekut ja kõik, mis puudutab Euroopa teoste reklaamimist, edendamist, levitamist ja kuidas on kvootidega sellisel juhul lood? Te rääkisite Euroopa filmidest nüüd, millist rolli saab meie komisjon etendada? näiteks seoses rahvusvaheliste filmifestivalidega. ja veel noorte vaatajate huvid. me oleme ikka ja jälle näinud, inimesed seisavad mõnikord kinokassade ees pikkades järjekordades, et piletit osta, teinekord nad ei saa omale isegi seda piletit lubada, sest see on liiga kallis. kas komisjonil on mingeid mõtteid, kuidas just noortele äh, suuremad võimalused luua, et nad ikkagi saaksid silme vaadata, mida nad tahavad. härra Strelski, palun. suur tänu. minul on kolm küsimust, härra volinik, esimene puudutab analoogsüsteemilt üleminekut raadioringhäälingus. Te ütlesite, et me peame analoogilt liikuma digitaalvormi äh, ka äh, raadioringhäälingus. Ühendkuningriigis oli süsteem, mis, milles loobuti. Äh, nüüd on järgmine põlvkond, mis pisut paremini ühendab need kaks, digi- ja analoog- ja nimi on tal TAP kaks, aga see ei ole ühtne digitaalne süsteem, mida kohaldatakse, rakendatakse. kas komisjonil äkki on mingeid ettepanekuid, kuidas üleminek analoogsüsteemilt digitaalsüsteemile vähem kulukam oleks ja edukam oleks? teiseks, eh, kuidas te teete koostööd eh, selle volinikuga, kes eh, rahastamise eest vastutab ja majandusasjadega tegeleb? rahandusminister ei tarvitse alati olla kultuuriministriga tihedas kontaktis, seda ma tean omadest kogemustest, aastakümnetest kogemustest, et tihtipeale need ministrid üldse ei lävi tihedalt ja alati kultuuriminister on see, kes peab siis käima koputamas rahandusministri uksele. igal juhul need kaks peavad teineteist toetama. härra volinik, kas te olete regulaarselt Äh, sellistes kontaktides eile. me hääletasime kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve üle. kui me nüüd vaatame rahalisi eraldisi seal, siis siis öö, äh, summad ei ole suured nüüd äh, võrguneutraalsus. me teame, et internet on tohutu suur äri tegemise valdkond ja seni me tegelikult ei ole selle, ta niimoodi tunnetanud. võrguneutraalsus seetõttu on täiesti äh, saavutamatu eesmärk. kas te olete ikkagi ärimeestega rääkinud? et me tuleksime võitjana välja sellest uh,. Thank you very much, commissioner, for the ongoing uh,. ma tänan, ütleb proua Varg uh,. ma hindan teie um, soovi kiiresti uh, sellega edasi liikuda, aga ma olen väga mures kodanikuühiskonna pärast, et kas ikka õnnestub uh, teil kaasata oma töösse see kodanikuühiskond, sest kui inimestega korralikult aru ei peeta, kohta, siis nad tunnetavad, et nad on jäänud väljapoole sellest tööst, mida me siin Euroopa Liidus üheskoos teeme. ja eriti olen ma mures laste ohutuse pärast, nende heaolu pärast ja sellepärast, eh, kuidas see töö, mida meie siin teeme, need õigusaktid, mida me vastu võtame, kuidas need mõjutavad lapsi ja laste ohutust internetis. olen väga murus ka inimõiguste ja meediavabaduste pärast. me teame, et mõned blogipidajad äh, Twitteris äh, äh, on avaldanud oma mõtteid, mille pärast nad on vanglasse heidetud, nüüd on nad vabandatud ja ma olen väga õnnelik selle pärast, aga me ei pea piirduma ju ainult oma Euroopa piiridega, sest teistelgi riikidel on samasugused küsimused lahendada. ja nüüd ka soolisest aspektist tahaksin rääkida selle teemaga seoses. mina olin üks mõnest naisest, kes käis infoühiskonna eh, tippkohtumisel Genfis ja peab ütlema, et ma olin päris tige sellepärast, et eh, kõrgetasemelistest poliitilisest avaldusest, mis tulid ministrite suust ja kõikjalt maailmast, Eh, Genfis paneelis ei istunud ühtegi naisterahvast, see peab muutuma. Eh, jah, peab olema korralik soolise võrdne esindatus ka digitaalvaldkonnas. ja lõpetuseks maapiirkonnad. maapiirkonnad ja juurdepääs lairibale on tohutu suureks probleemiks, mina olen maapiirkonnast pärit ja see on täiesti kasutamata potentsiaal, mis seal on. Äh, jah, suurepäraseid kohalikke äh, ettevõtteid, mikroorganisatsioone, kes ei saa korralikku juurdepääsu internetile ja ma arvan, et äh, EPSA ja IMCA peavad koos töötama ja selle lahendama. suur tänu, proua Soidrova suur tänu. härra volinik, mina arvan, et te olete oma tööprogrammi väga hästi kirjeldanud, aga mina koondaksin tähelepanu kahele teemale. kõigepealt digitaaltehnoloogia tohutu areng. jah, see toob suurt kasu, parandab hariduse kvaliteeti, tagab parema juurdepääsu kultuuripärandile, aga kätkeb endas ka ohti ja proua Libatska ja Starostroevski viitasid sellele, nimelt ebavõrdsuse tekkimise oht. Need tehnoloogiad on ju kulukad, mistõttu võib tekkida ebavõrdsuse oht. on vaja tagada, et me võitleme ka sellise ebavõrdsuse vastu ja teeme seda telekomi paketi kaudu nii et mina ühinen nendega, kes ütlevad, et Euroopa Komisjon peaks otsima lahendusi selleks, et agenda kakskümmend kakskümmend eesmärk kaasav ühiskond täituks, on vaja toetada eh, haavatavaid rühmi rohkem, investeerida tipptehnoloogiatesse. Eh, kui turg ise ei suuda neid investeeringuid tagada. ja minu teine märkus puudutab Euronetti ja Euronewsi. ma olen teiega päri. meil on vaja objektiivset informatsiooni anda Euroopa arengute kohta ja liikmesriikide avalik-õiguslik meedia ei pea Euroopa Liidu küsimusi prioriteetseks. Euroopa teemasid prioriteetseks, nii et mina tahaksin, et meil oleks infoplatvorm, mis annab objektiivset informatsiooni Euroopa küsimuste kohta. aga eh, kindlasti tuleks seejuures järgida teatud põhimõtteid. mina tahaksin, et Euronews peaks kinni teatud reeglitest ja põhimõtetest nii et selles ma toetan teid, härra volinik. jah, härra volinik, meil on olnud väga, väga põhjalik arutelu, väga palju on kõlanud ettepanekuid, minult ka kaks märkust, ma hindan väga seda, et te rääkisite ka autoriõiguste teemast ja eetilisest mõõtmest, samas ka majanduslikust mõõtmest, mis sellel teemal on meiegi jaoks on need väga tähtsad teemad. tasakaalu leidmine nende kahe vahel. tasakaalu leidmine eh, loojate, tootjate ja kasutajate õiguste vahel. mulle näib, et komisjoni digitaalses strateegias koondatakse rohkem tähelepanu e-valitsuse teemadele, samas meie paneb muretsema äh, ennekõike sotsiaalne mõõde. ja kui tohib, veel kolmas märkus. see puudutab äh, audiovisuaalmeedia teenuste reformi, siingi on meie komisjonil tähtis roll ja see, et äh, audiovisuaalsektorile saab, luuakse hea andmebaas ja Strasbourgis äh, vaatluskeskus äh, on juba olemas andmebaas, millest te kõik teate. aga oht on praegu selles, et rahastamist kärbitakse ja sellepärast Äh, me peame mõtlema, kuidas edasi toetada Euroopa audiovisuaalsektori arengut ja kuidas luua klastreid. me peame Euronewsi osas tagama läbipaistvuse, sellest juba räägiti ja ma olen täiesti päri, et see nii on, aga samas ei tohi ju vanniveega lapsukest välja visata. nii et ma usun, et siin annab ka parlamendil üht-teist ära teha, et kas investeerida Euronewsi või mitte ja kas kõik on läbipaistev, kui me investeerime sinna või mitte. ja kindlasti peab olema suurem eh, vastutus ka teiste riikide ringhäälingu organisatsioonidel, volinik. Eh, Euronewsi kohta võtan teadmiseks teie mureküsimused mul on usku sellesse, et äh, see telekanal tulevikus areneb nii, et ta vastab Euroopa ootustele. ja mul on kavas ka regulaarselt teile aru anda äh, meie programmi suunitlustest ja hea meelega kuulan alati ära ka teie ettepanekud Teie sõnavõtud näitasid üht. me räägime teemadest ja reguleerimisküsimustest, mis on põnevad nii tehnoloogilises mõttes kui äh, olulised ka äh, sotsiaal, ühiskondlik, poliitilisel tasandil, mis pakuvad väga suuri võimalusi, aga peidavad endas kohta. igal juhul oleks äh, vale tee käituda mitteeuroopalikult. kui lähtuda ainult subsidiaarsusest, siis oleks parem, kui meil ei oleks ei äh, audiovisuaalmeedia direktiivi ega digitaalsesse turgu, ei oleks äh, Euroopa-ülest võrguneutraalsuse definitsiooni, ei oleks äh, ühistasude määrust, ei oleks telekommunikatsioonipakett, raporti. me ei taha Euroopa tasandil reguleerida mitte sellepärast, et me tahame võimu enda kätte haarata, vaid sellepärast, et digitaalne revolutsioon teeb sellise Euroopa-ülese lähenemise vajalikuks. näiteks alaealiste kaitse. ma mõistan muresid, mis sellega seonduvad, mul on ka endal poeg, ta on juba seitseteist äh, aastane, varsti enam kodus ei elagi, aga aga äh, tal äh, olid juba noores eas kättesaadavad, ähm, kättesaadav selline sisu, millele minul ei oleks selles eas juurdepääsu olnud. digitaalne te-, tehnoloogia võimaldab selliste programmide loomist, mis on kõikjal kättesaadav. ja siin tuleb küsida, kas me ei ole mitte ajale jalgu jäänud praeguse lähenemisega alaealiste kaitsele. muidugi alaealiste kaitse on äärmiselt oluline ka hariduse ja kultuuri vallas um, ja alaealiste kaitse on ülesanne muidugi eelkõige perele, vanematele, aga ka ühiskonnale ning seadusandjatele. nüüd alaealiste kaitse kui ülesanne avalik-õiguslikele äh, ringhäälikuorganisatsioonidele või äh, sellistele teenusepakkujatele, kes tulevad erasektorist või kes ei olegi, ähm, kes, kes ei olegi äh, ringhäälingu organisatsioonid, vaid mingid muud laadi äh, platvormid. Nende puhul ei ole võimalik seda saavutada, meil on vaja arutada kas me jätame alaliste kaitse selliseks, nagu ta on, kas me muudame midagi? ja siin ka öeldud, et meil on suured äh, vastuolud, huvide konfliktid näiteks äh, jalgpallis äh, mängijad äh, vahetus vahel läks, varem läksid eurooplased Brasiiliasse, nüüd tulevad brasiiliased Euroopasse, sest nad teenivad rohkem raha. see raha ei tule aga riigieelarvest, see tuleb meie kodanike maksumaksjate taskust, kes me vaatame telekat Äh, keda huvitavad need teenused ja me maksame nende eest kas tasude näol või siis kaudselt reklaami kaudu. ning reklaami näidatakse ainult siis, kui reklaamitööstus, kui ettevõtted, kes neid reklaame ostavad, arvavad, et äh, tulemuseks on see, et vaatajad nende tooteid ostavad, ükskõik kas tegemist on siis äh, Adidase, Puma, Mercedese või mis iganes muu ettevõttega. ja võttes arvesse neid erinevaid huvisid, peame me mõtlema selle üle, kas on vaja midagi muuta ja kui jah, siis mida. professionaalses jalgpallis peab turustamine jääma võimalikuks väärtusahelas aga kui olulised, aga siin ei tohi oluline olla mitte ainult äh, Real ja Barca, vaid ka St Pauli ja äh, Linz äh, jalgpalliklubidest. kui me tahame, et mitte ainult jalgpalli, vaid ka korvpalli Ähm, ja kõigi, kõikvõimalikke teisi võistlusi näidataks, kui me tahame, et, et näidataks mitte ainult Wimbledoni, vaid ka kohalikke ähm, tenniseturniire, siis me peame looma ühtse turu, kui me tahame, et et Austria filmitööstus suudaks ellu jääda, siis äh, meil on vaja äh, siis edendada seda Viinis, on vaja seda turustada ähm, äh, kogu Austrias, siis edasi ülejäänud saksa keeleruumis Saksamaal ja Šveitsis, kuid paratamatult krimiseriaal, mille tegevus toimub äh, Viinis, ei paku suurt huvi näiteks Hispaania vaatajale, nii et meie olukord on hoopis teine kui näiteks Ameerika Ühendriikides. ja sellepärast äh, tuleb siiski rääkida territoriaalsest hoolimata kaasaskantavuse õigusest ja nii edasi, sest vastasel juhul on peagi äh, kogu Euroopa turg Hollywoodi, Google'i haardes meil on vaja filmi, filmitööstuse äh, toetust nii kohalikul kui Euroopa tasandil. kui me tahame vältida seda, et tekiks lõhe äh, vanema ja noorema põlvkonna vahel, nende vahel, kes on äh, nii-öelda digitaalsed pärismaalased kui vanemad inimesed, siis, siis meil on vaja midagi ette võtta. meil on vaja pakkuda teenuset võime, peame pakkuma võimalusi kõigile ühiskonnagruppidele oma digitaalset kirjaskust tõsta, meil on vaja ka õpetajatele need võimalused äh, anda. õpetaja, kes on suurepärane ajaloolane või füüsik, äh, ei saa, ei ole automaatselt äh, ka ekspert sotsiaalmeedia vallas puhtalt sellepärast, et ta, ta suudab oma tahvelarvutit kasutada nii et meie ülesanne on kõik need vastuolud äh, kuidagi äh, ühendada, kõiki neid arvesse võtta. aga igal juhul, kui me mitte midagi Euroopa tasandil ei reguleeri, siis kaotavad sellest kõik. selleks, et selles ülemaailmses konkurentsis Ameerika ja Aasia riikidega peame me olema tugevad, et Euroopa oma taastus säilitaks mul on ka ettevõtetega tihedaid kontakte, eh, Business Europe'ga, ma käi-, olen sel aastal käinud neljal suurel messil, et tagada, et eh, see asjade interneti teema, eh, tööstus neli null, katapult, kõik need teemad, ehk siis tööstuse, tööstustoodangu võrgustumine aga ka intelligentsed transpordisüsteemid, ähm, auto, äh, automaatne autojuhtimine, kõik see oleks ka Euroopa teema. me räägiksime Euroopa tasandil standarditest, mis selle kohta käivad, kui masinad omavahel suhtlevad, kui me näiteks Saksamaal, Iirimaal ja Slovakkias on äh, Ehm, asuvad, masinad ehm, omavahel suhtlevad, siis peab olema üle-euroopaline standard. selleks, et Euroopa kultuuri või ma leian, et Euroopa kultuuri toetamine on väga oluline, seda tuleb ehm, kaitsta Euroopa rahandusministrite ees. meie eeliseks on see, et meil on laialdane toetus Äh, oluline on, et siin ei, siin ei tekitaks konflikte näiteks ütleme, maaelu arengu ja kultuuri vahel, et äh, kas üks või teine, mõlemat on vaja. ja, ja lõpetuseks veel, mina olen pärit, valdkond, millega ma varem tegelesin, oli energiatööstus ja äh, see oli väga ähm, Äh, väga selline mehelik valdkond, kus domineerisid mehed. ja ka digitaalmaailmas on lugu samasugune. kõik on nagu idufirmad, üks, ükskõik kas Londonis, Oxfordis, Berliinis, Pariisis ähm,, nendega tegelevad peaaegu ainult noored mehed, sellepärast me peame me peame saavutama selle, et rohkem naisi õpiksid äh, ideed naised toovad äh, kaasa rohkem sotsiaalseid pädevusi, loovust ja seda on äh, hädasti vaja. suur tänu ja loodan, et kohtume peagi taas. aitäh, volinik. Äh, aitäh, et meile nii palju oma aega pühendasite ja aitäh, et tõesti kuulasite ära meie seisukohad me hindame seda väga ja me oleme teiega pidevalt ühenduses ning jälgime väga suure huviga seda, eh, kuidas te nende oluliste teemadega tegelete, aitäh! And now the, the last effort <laughs> nüüd siis veel viimased jõupingutused, sellepärast et meil on veel kaks olulist arvamust päevakorras. ja ma annan nüüd siis eh, sõna meie kolleegile härra Tšambaskile, kes on raportööriks arvamuse kohta, mis puudutab radikaliseerumise ärahoidmist ja Euroopa kodanike terroriorganisatsioonidesse värbamist, tegemist on tõesti väga olulise teemaga. tegemist on eh, siis arvamusega, mis on seotud libekomisjoni koostatud eh, raportile ja ma võin teile juba ette teatada, et muudatusesituste esit-, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on homme. see on ainus võimalus, mis meil on, arvestades seda, et parlament läheb suvevaheajale. niisiis, homme keskpäevaks on võimalik esitada muudatusettepanekuid ja hääletus kultuurikomisjonis toimub viieteistkümnendal septembril ja esimesel oktoobril Kodanikevabaduse komisjonis ei, siiski selgub, et kaheteistkümnendal oktoobril hääletatakse libekomisjonis raportöör, palun. Äh, aitäh, kallid kolleegid, jätkan bulgaaria keeles. Äh, lugupeetud esinaine, kallid kolleegid, äh, tahan teid tänada võimaluse eest tutvustada teile täna oma raportit, mille teemaks on radikaliseerumise ärahoidmine ja Euroopa kodanike värbamine terroriorganisatsioonidesse. tegemist on äärmiselt olulise küsimusega, mis peaks olema olulisel kohal kõikide liikmesriikide tegevuses. samuti on tegemist teemaga, mida me peame arutama Euroopa Liidu tasandil ja meil on vaja tõesti konkreetseid meetmeid ja seda nii kiiresti kui võimalik. Euroopa kodanike värbamine terroriorganisatsioonides on midagi, mis on vastuolus kõigi meie väärtustega, kõigi meie eh, põhimõtetega ning seetõttu tuleb sellist tegevust võimalikult palju piirata Eh, milliseid meetmeid me saame rakendada selleks, et võidelda radikaliseerumisega? Eh, eh, meie komisjon tegeleb kultuuri- ja haridusküsimustega ja seetõttu peame ka oma arvamuses piirduma nende valdkondadega. Euroopa haridusministrid kirjutasid märtsis alla deklaratsioonile, millega tahetakse tugevdada koostööd põhi- Äh, väärtuste vallas tehtava äh, koostöö osas ja samuti pöörata rohkem tähelepanu inimväärikusele ja õigusriigi põhimõtetele. ka meie oma arvamuses mainime seda deklaratsiooni ja samuti mainin ma oma arvamuses seda, et tuleb võidelda noorte radikaliseerumisega. aga eelkõige tuleb meil äh, võidelda selle probleemi algpõhjustega Äh, tänapäeva digitaalses maailmas äh, levib info üle kogu maailma väga kiiresti. see on suureks eeliseks meie ühiskonnale, aga samas võib see tekitada ka probleeme, äh, sellepärast et selline kiiresti levitatav info võib viia inimesed ekstremismi ja vägis, vägivallani. niisiis me peame inimestes edendama kriitilist meelt nii koolis, perekonnas kui ka mujal. on olemas Äh, kõikjal inimesi, kellel on kalduvus vägivallale, eriti noorte hulgas ning me peame äh, rakendama meetmed, mis neid kontrolliksid. Äh, radikaliseerumine on probleem, millega tuleb tegeleda eelkõige liikmesriikide tasandil, aga komisjon peab selle teemaga samuti tegelema. ning te kindlasti Äh, olete teadlikud äh, radikaliseerumisalase teadlikkuse tõstmise võrgustiku tegevusega oma arvamust koostades ähm, äh, sain ma aru, et selle võrgustiku toimes on mitmesuguseid probleeme ning Euroopa Komisjon peab pöörama tähelepanu nende probleemide lahendamisele. tahaksin oma arvamuse kohta teha ka ühe muudatusettepaneku. see puudutab Äh, programme, mille alusel lapsi koolis õpetatakse. Äh, me äh, paljudes näiteks islami erakoolides on lausa terrorismi propagandakooli õppekavas sees ja sellist asja ei saa lubada, nii et, et me peame tõesti hoidma silma peal sellel, milliseid õpikuid nendes koolides kasutatakse ja tegema kõik selleks, et noorte radikaliseerumist ära hoida Äh, olen lugenud ka proua Rashida Tati raportit, tema on libekomisjoni raportööriks, tegemist on siis äh, põhikomisjoniga, kes selle teemaga tegelevad ja tema mm, raportis pannakse erilist rõhku just nimelt äh, haridusele kui radikaliseerumise ennetamise vahendile ning samuti rõhutatakse seal neid probleeme, mis praegu eksisteerivad ja rõhutatakse, et on vaja parandada infovahetust ähm, nende meetmete vas-, alal, mida rakendatakse radikaliseerumise vastu võitluseks erinevates liikmesriikides. libekomisjon üritab äh, hinnata olukorda ja ka meie saame siis libekomisjoni raportile esitada muudatusettepanekuid ja ma arvan, et eh, oma arvamuse läbi eh, saame siis eh, libekomisjoni raportit mõjutada, esitada konkreetseid ettepanekuid, mis puudutavad just nimelt kultuuri- ja haridusvaldkonda. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viieteistkümnes juuli keskpäev, kordan veel kord siis kolmapäev, viieteistkümnes juuli keskpäev, aga kuna minu arvamus jagati välja õigeaegselt, siis oli valiraportööridega võimalus selle dokumendiga tegutseda ja ma teen ettepaneku, et me eh, tuleme esimest korda kokku jällegi Strasbourgi täiskogu ajal selleks, et arutada kompromissmuudatuse ettepanekuid. ja eh, oma kompromissmuudatusettepanekud eh, esitan septembri esimese nädala jooksul jah, muudatuste esitamise tähtaeg on suhteliselt lühikene Äh, sellepärast et me peame saatma oma arvamuse pädeva äh, komisjonile, libele, et libekomisjon saaks selle arvesse võtta. Äh, ja oktoobris, enne kui toimub täiskogul hääletus, hääletus, enne seda üritame seda teemat siis veel kord arutada ja kordan veel kord, tegemist on teemaga, mis minuga, minu jaoks on äärmiselt oluline Äh, tegemist on meie ühiskonna äh, ees tänapäeval seisva tõsise probleemiga ning seetõttu me peame tegema Euroopa Liidu tasandil koostööd, vahetama äh, kogemusi parimate toimimistavade kohta ja tänan kõiki tähelepanu eest ja ootan teie ettepanekuid. aitäh! aitäh teile, te olete tõesti teinud suurepärast tööd ja me teame, sellel teemal on korraldatud ka terve rida kuulamisi ja härra Vert järgmisena, palun. aitäh, ütleb härra Sveer. ma olen tõesti rõõmus selle üle, et meie kultuurikomisjon on saanud võimaluse ette valmistada arvamuse libekomisjoni raportile. esmapilgul näib see teema olevat äh, julgeolekuga seotud teema, teema, mis puudutab ainult julgeolekut, aga kui me tahame seda probleemi tõsiselt lahendada, siis me peame analüüsima seda probleemi erinevatest vaatenurkadest ja siin tuleb mängu just nimelt meie komisjon ma arvan, et härra Tšambatski on ette valmistanud väga hea arvamuse. meie esitame omapoolsed muudatusettepanekud ning loodetavasti õnnestub meil septembrikuuks koostada väga hea tekst. ma olen äh, raportööriga nõus, et Euroopa ees seisab väga palju probleeme, millega tuleb tegeleda, aga äh, need probleemid ei oleks võib-olla nii tõsised kui liikmesriikide kodanikud ei oleks seotud terroritegudega siin Euroopas ja ka välismaal. ja meie ülesanne ongi ära hoida inimeste radikaliseerumist, me peame takistama Äh, noorte värbamist terroriorganisatsioonidesse. meil on vaja sellist äh, süsteemi, mis sellise värbamise ära hoiaks. loomulikult äh, võib sellele teemale läheneda erinevatest aspektidest, me võime läheneda siin õigussüsteemi vaatevinklist, me peame võib-olla tugevdama teatud institutsioonide tööd, Europol, Eurojust näiteks, me peame looma süsteemi kogemuste vahetamiseks, info vahetamiseks. me kõnelesime juba sellest, äh, kuidas seda teha, mõned liikmesriigid on juba äh, kehtestanud ka karistused nõndanimetatud välisvõitlejatele, see on väga heaks märgiks Äh, sellepärast et äh, sellist sammu astudes äh, takistame ülejäänud kodanikel välismaale minemast ja seal terroriorganisatsioonides võitlemast. aga pikemas perspektiivis on ainus tõhus vahend selle probleemi lahendamiseks haridus. koolid saavad anda oma panuse, aga koolid pole mitte ainsad asutused, mis seda teha saavad me peaksime äh, kooli õppekavadesse viima rohkem just nimelt demokraatiat, aine, alaseid aineid, me peame rohkem rääkima koolides sellest, mis on lubatud, mis ei ole, mis äh, on ajaloo, äh, ajaloo jooksul osutunud valeks eluviisiks ja nõnda edasi. koolid on need, kes saavad meie noori mõjutada ja saavad neile sisendada teatud demokraatlikke väärtusi ja vaatevinkleid. nagu ma juba ütlesin, koolid ei ole siiski ainsad asutused, mis seda teha saavad. ka muud haridusasutused saavad oma panuse anda. meedia saab samuti olulist rolli mängida. ning ning ärgem unustagem ka eksperte, ekspertide organisatsioone, ka nemad peaksid olema selle probleemi lahendamisse kaasatud. minu arvates ähm, oleme me tõesti äh, silmitsi keeruliste probleemidega, välisvõitlejad ja nõnda edasi, selleks, et radikaliseerumist ära hoida, on meil vaja tõesti terviklikku lähenemist. meil on vaja inimesi korralikult harida ning äh, just selles valdkonnas saab ka meie komisjon oma panuse anda. okei okay,, okei okay., also we have more time. Allora praegu kolleeg Kienge. niisiis äh,, nüüd saab sõna järgmine kolleeg, proua Kinge. aitäh, lugupeetud esinaine, jah, ma leian, et tegemist on tõesti väga olulise arvamusega, arvamusega, mis puudutab radikaliseerumist ning see on teema, mille osas kultuurikomisjon kindlasti peaks olulist rolli mängima. haridus ja kultuur mängivad väga olulist rolli radikaliseerumise ärahoidmises ja äh, takistavad äh, kodanike värbamist terroriorganisatsioonide poolt ning äh, samuti on haridusel ja kultuuril oluline roll inimeste deradikaliseerimisel me peame pöörama tähelepanu just nimelt sellele, kuidas neid radikaliseerunud inimesi uuesti deradikaliseerida. tegemist peab olema pidevalt toimuma prots-, protsessiga ja ma arvan, et just nimelt selles vallas saab meie komisjon anda oma panuse. meil on vaja pidevat koostööd erinevate osapooltega, kes äh, saaksid kaasa aidata inimeste isiku are-, arendamisse perekond on samuti väga oluline, samuti kool, äh, äh, ühiskond, äh, igatahes radikaliseerumise ärahoidmine on pidev võitlus, võitlus vaesusega, sotsiaalse tõrjutusega, marginaliseeritusega. me peame hoolitsema selle eest, et inimesed ei langeks koolist välja. me peaksime eh, kogu selle protsessi käigus arvestama ka kultuuride vaheliste teguritega. meil eh, peab toimuma tõesti korralik integratsioon ja arvestades eh, seda, milline on sotsiaalmeedia roll noorte mõjutamisel, on meil vaja teha koolides sihipäraseid jõupingutusi just nimelt selleks, et edendada sotsiaalmeedia vastutustundlikku kasutamist, interneti vastutustundlikku kasutamist ja just eriti seda, millist, millist keelekasutust nendes sotsiaalmeediakanalites lubada, see teema, mis on minule väga südamelähedane, me peame tegutsema tõesti väga konkreetselt kõigis nendes valdkondades, mida ma mainisin ja iseäranis sellistes riikides, kus inimesed on vaesed, kus on palju getostumist Äh, ja äh, ini-, inimesed on seetõttu palju vastuvõtlikumad radikaliseerumisele. Äh, nende radikaliseerumise oht on palju suurem. lisaks sellele peaksime õpetama inimestele erinevaid religioone selleks, et ei tekiks eelarvamusi ja foobiaid ja see on ka üks põhjus, miks Äh, tihtipeale inimestel on äh, religioonidest vale ettekujutus, äh, nüüd vanglad, vanglad on paigaks, kus radikaliseerumine tihtipeale aset leiab, nii et, et me peaksime ka vanglate tähelepanu pöörama. võib-olla tegema ka seal kasvatustööd, kaasates spetsialiste, õpetajaid ja meil on tõesti vaja spetsiaalseid programme, mis on suunatud nendele inimestele, keda ähvardab radikaliseerumine või kes on juba radikaliseerunud ja vajavad deradikaliseerumist. ning ähm, sõnum, mida mina tahaksin edastada, on see, et me peame pöörama tähelepanu just nimelt nendele inimestele, kes on pärit radikaliseerunud keskkonnast ja perekonnast, äh, selleks, et vältida nende tõrjutust ning Äh, tulevaste põlvkondade radikaliseerumist, niisiis haridusprotsess peab olema ja kasvatusprotsess peab tõesti olema pidev. me peame hoolitsema selle eest, et me ümbritseme sellised inimesed positiivsete stiimulitega ning äh, positiivsete eeskujudega ning äh, teeme neist sel moel ühiskonna lahutamatud osad, ühiskonna arengusse panustavad inimesed ja mul on väga hea meel, et meie komisjon selle teemaga tegeleb, aga äh, tegemist on tõesti äh, millegiga, millega tuleb tegeleda pidevalt. ja seda tööd tuleb teha liikmesriikides, äh, sellepärast et kui meie sellest äh, teemast räägime, siis me räägime äh, lihtsalt fanaatikutest, aga me ei räägi radikaliseerumise põhjustest ja me peame siin tõesti asju nimetama õigete nimedega, aitäh! aitäh selle eest! proua Toom järgmisena, palun! aitäh! Äh, ma ei saa öelda, et ma olen õnnelik, et me selle teemaga tegeleme, sellepärast et see ei ole just väga meeldiv teema. ja meie kolleeg on teinud tõesti suurepärast tööd, aga nagu te teate, minu jaoks isiklikult eh, on siin teatud oht. ma arvan, et kui me tegutseme väga aktiivselt mingi pahevaga võitlemisel, siis eh, me võib-olla muudame selle pahe isegi nähtavamaks ja atraktiivsemaks Äh, see on justkui Newtoni kolmas seadus, et äh, igal tegevusel on ka vastutegevus. nii et, et äh, ma arvan, et me peame siin lähenema tõesti väga ettevaatlikult ja kõige parem asi libe komisjoni raportis ja selles arvamuses on see, et meil on vaja nende radikaliseerunud inimeste sotsioloogilist profiili, sest tegelikult me ei tea, kes need on, me lihtsalt arvame, et me teame Äh, me väidame, et nad tulevad haavatud ühiskonnagruppidest, nad on tõrjutud ja nõnda edasi, tegelikult me päris täpselt ei tea. ning äh, mis puudutab nüüd neid meetmeid, äh, mis on välja pakutud, jah, kindlasti me peame toetama neid programme, mis aitavad ära hoida noorte radikaliseerumist ja edendavad sallivust ja samuti peame vahendama kogemusi hariduse vallas Äh, iseäranis äh, just äh, hiljutiste sisserändajate hariduse vallas, selleks et vältida sotsiaalset tõrjutust, näiteks mõnedes riikides nagu minu kodumaal Eestis ei ole praktiliselt üldse kogemusi selliste sisserändajate vastuvõtmisega. võib-olla teistel riikidel on selles vallas väga häid kogemusi ja, ja neid kogemusi tuleks kindlasti vahendada, sellest oleks meile kasu. me peame edendama vastastikust õppimist õppimist äh, ja koostööd usujuhtide vahel, sest nendest sõltub ka see, mida avalikkus arvab ja mis puudutab ajakirjanikke, siis mina isiklikult äh, ei alustaks propagandasõda, vaid äh, edas-, edendaksin oma väärtusi avalikus ruumis ning liikmesriigid ja sidusrühmad peaksid paika panema ajakirjanduse eetika ühised standardid, ma olen ise endine ajakirjanik ja ma tean täpselt, et eetika toimib Äh, kui on paigas mingi eetikakoodeks. Äh, ja selleks, et äh, võidelda vihkamist õhutavate kõnedega meedias ja internetikommentaarides, ma arvan, et iga online väljaanne peab siin ise käituma vastutustundlikult ja vaatama, kuidas artikleid kommenteeritakse, mõnikord on need kommentaarid tõesti kohutavad ja Äh, minu arvates sellele kõigele ei ole mõnikord midagi ühist äh, sõnavabadusega, aga tihtipeale räägitakse just nimelt sõnavabadusest, aga tegelikult toimub selle sildi all radikaliseerumine. ning veel üks asi, äh, võib-olla ma ei saanud aru päris seosest koolivägivalla ja kooli tulitamiste vahel, aga see on ka teema, millel on ühiseid jooni radikaliseerumise teemaga, nagu ma ütlesin, meil on siin vallas nii häid kui halbu kogemusi ja võib-olla peaksime kasutama ka neid kogemusi selle teemaga seoses, aitäh! aitäh äh,! kolleeg Evans järgmisena, palun! aitäh! vabandust, äh, ma arvan, et äh, raportöör on teinud väga head tööd, äh, sellepärast et äh, ma olen näinud ka libekomisjoni raportit, see on väga ulatuslik ja meie peame sellele teemale lähenema, arvestades oma komisjoni pädevust. mina olen pärit Walesist, kus radikaliseerumine on tõsine probleem, probleem, kuidas äh, selle teemaga tegeleda, kuidas näiteks tegeleda noorte naistega, kes lähevad Süüriasse ja mujale. valitsuse poolne tegevus eh, on minu arvates eh, lihtsalt eh, üritanud äärmuslasi takistada kurjategi, kuritegude toimepanemisest, aga nad ei ole takistanud siis inimesi radikaliseerumast, meil ei ole konkreetset strateegiat radikaliseerumise ärahoidmiseks. ma olen esitanud mõned muudatusettepanekud ja äh, olen üritanud siis edasi arendada seda, mis arvamuses juba kirjas on Äh, ma arvan, et kõigepealt äh, tuleks meil esimesse punkti lisada, et asi ei ole ainult äh, Pariisi deklaratsioonis, et mitte ainult seal ei nõutud inimväärikuse ja vabaduste arendamisest, vaid ka põhiõiguste hartas endas, nii et, et selle peaks ka siia sisse panema ja selles punktis, kus räägitakse Euroopa Liidu kohustusest tagada julgeolek ja ka vabadustest kinnipidamine ja inimeste mitmekesisus tuleks ka sisse panna ning siis tahaksin rõhutada veel seda, et koostöös kohalike kogukondadega on võimalik selliseid probleeme lahendada ja me peame äh, arvestama, et need kogukonnad tihtipeale kogevad just nimelt sotsiaalset tõrjutust, tööpuudust ja see muudab nad radikaliseerumisele vastuvõtmise, võtlikuks ning nagu ra raportöör ütles, ka hariduse roll on äärmiselt oluline sest et läbi haridussüsteemi saame propageerida mitmekesisust ja äh, võrdsust ja samuti sa, peaksime pöörama eh,, andma siis nendele noortele inimestele, eriti just kaisetutele noortele inimestele võimaluse radikaliseerumise teemadel eh, sõna võtta, nad peaksid saama sellel teemal oma arvamuse eh, välja öelda ning samuti peaksime tunnistama, et ähm, Äh, inimesed radikaliseeruvad väga erinevatel põhjustel ning äh, seetõttu on selle äh, teemaga tegelemine ka väga keeruline ja sellele tuleb läheneda erinevatest külgedest. radikaliseerumise alase teadlikkuse tõstmise võrgustik, ma arvan, et võiksime siin kasutada jõulisemat sõnastust ning võib-olla toetama liikmesriike selliste deradikaliseerumisprogrammide loomisel või siis äh, väljumisstrateegiate väljatöötamisel, et inimestel oleks võimalik siis äh, äärmuslikest vaadetest loobuda ja ma olen täiesti kindel, et need inimesed, kes noortega töötavad, äh, me peame hoolitsema selle eest, et need inimesed tõesti on korralikult koolitatud, saanud korraliku ettevalmistuse. Need oleksid minu poolt peamised märkused, üks asi veel, ma arvan, et jah, me ei saa täielikult küll sellest probleemist aru võib-olla, aga me peaksime siiski vaatama konteksti, seda tausta, mis sellel probleemil on ning peaksime tõesti vaatama näiteks ka seda, mis toimub Süürias ning üritama hinnata mitte üksnes sealset vägivalda, vaid ka ja rännet Süüriasse, me peaksime vaatama millised on need riigid, kus inimesed on radikaliseerunud ja Süüriasse läinud ja üritama siis ka äh, selle taustal järeldusi teha, aitäh. Äh, Julie Ward järgmisena, palun, ja siis äh, kolleeg Šoidrova. aitäh. jah, ma näen siin üsna palju sünergiat teie Äh, arvamuse ja minu kultuuridevahelise õppeteemalise raporti vahel, sellepärast et see arvamus tegelikult aitab mul üsna palju ette valmistada oma raporti koostamiseks. Äh, peatuksin äh, sellel teemal, te rääkisite õpikutest ja võib-olla peaks üldse rääkima religioossetest õppeasutust. Inglismaa eh, kirdeosas on üks õppeasutus, eh, see loodi ühe kohaliku eh, omavalitsuse nõukogu poolt, sellel on kreatsionistlik tegevuskava. E, e, nemad edendavad ka siis radikaalseid e, vaateid ja seega me peame mõtlema tegelikult teistele usunditele ka, mitte ainult islamile. sellepärast, et meid ähvardab oht, et me lihtsalt puutume muutume islamifoobideks, islamofoobideks, kui me ütleme, et me peame ainult islamiteemalisi õpikuid läbi vaatama. on ka teisi uskusid, mis hakkavad haridussüsteemis domineerima ja Äh, konkreetselt selles koolis, mida ma mainisin, äh, vaatasin just arvutiekraanil äh, infot selle kooli kohta ja, ja tõesti see info on tõesti väga murettekitav. inimesed, kes selle kooli lõpetavad, neil on üsnagi väärakas ettekujutus maailmast nii et, et me peaksime väga ettevaatlikult lähenema nendele koolidele, kus usk on õpetuse aluseks aitäh, äh, kolleeg Mare Kaldne järgmisena. aitäh. ma palusin sõna. ma ei palunud sõna, ütleb kõneleja. ei, siiski, siiski Äh, härra Maragall pidi saama sõna pärast proua Soidrovat, aga hea küll, kuna te alustasite, siis jätkake. nüüd tuginedes äh, sellele, mida te ütlesite ja ma tegelikult toetan kõike seda, mida on öeldud harituse rolli kohta, koolide, õpikute, õpetajate kohta, aga mina tahaksin teada, et kas selline lähenemine äh, on ikkagi Äh, piisavalt suunatud ennetamisele. ma arvan, et me peaksime äh, pöörama rohkem tähelepanu tulevikule. parim viis oleks äh, kaasata võimalikult palju koole ja ja samas ähm, kui me rääkisime siin terviklikust lähenemisest, see tähendab seda, et äh, meil tuleb pöörata tähelepanu inimeste tööelule, nende sotsiaalsele elule, äh, sellele kultuurimaailmale, mis neid ümbritseb. neljateistkümnendast eluaastat alates või, või võib-olla kuueteistkümnendast eluaastast alates see töö, mida koolis tehakse, ei ole enam seotud äh, teiste mõjutusallikatega, millega noored kokku puutuvad. niisiis äh, äh, koolis tehtu tihtipeale satub muude asjadega vastuollu Äh, sellepärast et ähm, äh, äh, noor võib-olla ei saa koolis selliseid teadmisi, mida me arvasime, et ta sealt saab ja mõningates paikades see toimub, räägime me siis näiteks Hispaaniast või Prantsusmaalt, teatud Suurbritannia linnadest, mitte keegi ei tea täpselt, kes probleemi eest vastutab, kas on süüdi teatud sotsiaalsed, ühiskondlikud mudelid või mis iganes. ma tean, et ma kõnelen teemast, mis lähevad kaugemale eh, selle arvamuse piiridest, lähevad kaugemale kultuuri- ja hariduskomisjoni pädevusest, aga meie ülesanne on ju ka äh, mõidelda asjadele laiemalt, sellepärast et muidu lihtsalt petame iseennast ja proua Šoidrova järgmisena aitäh, lugupeetud esinaine. me üritame leida vahendeid, mis aitaksid ära hoida radikaliseerumise eh, toimumist, eh, püüab ära hoida terrorismi ja vägivalda vaadete radikaliseerumine on seotud, mille, on tihtipeale seotud sellega, et asjad ei toimi korralikult ja seega me peame otsima äh, neid kohti oma ühiskonnas, mis ei toimi korralikult. me kõik teame, et perekonnad tihtipeale väga hästi ei toimi, sellepärast et äh, perekond on ju ühiskonna alusrakukene ning äh, kui perekonnad äh, Äh, ei püsi koos, äh, kui elatakse töötute abirahadest, siis need on märgid selle, sellest, et ühiskonnas ja peres on midagi valesti. ning kui me suhtume haridusse kui radikaliseerumise ärahoidjasse, siis vaadakem ka selle, seda, millised on need vahendid, mis hariduse käsutuses on. ma arvan, et ähm, Äh, radikaliseerunud inimesed ja, või nende äh, inimeste radikaliseerijad on tihtipeale haritud inimesed ja karismaatilised inimesed, need, keda nad aga manipuleerivad, on tihtipeale vähem haritud, neid on kergem manipuleerida ja äh, põhjus, miks radikaliseerumine praegu tõusutrendi näitab, vaadakem, mis seda põhjustab Äh, üritagem leida neid kohti ühiskonnas, mis ei toimi ja miks ma sellest kõigest räägin, ma räägin sellest sellepärast, et ma arvan, et meie raport ei tohiks olla liiga pikk, sellepärast et ähm, me peame juhtima tähelepanu siin sellele, mis tõesti on oluline. Euroopa Parlamendi arvamus peaks juhtima tähelepanu lahendustele, lahendustele, mis on suunatud just nimelt probleemi tekkepõhjustele ning mina arvan, et eetiline haridus on äh, koolides väga oluline. frustratsioon tihtipeale äh, äh, võtab inimestelt ära tulevikuväljavaated ning me peame inimestele pakkuma kvaliteetset haridust selleks, et nad suudaksid leida tööd, see oleks siis äh, minu seisukoht selle arvamuse kohta. Äh, ma arvan, et me peaksime siin arvamuses tõesti mainima väga selgeid meetmeid, millega ära hoida radikaliseerumist ja vägivalda. aitäh! aitäh kolleegidele äh, selle väga põhjaliku arutelu eest, võib-olla komisjoni esindaja soovib samuti sõna võtta. jah, palun, Euroopa Komisjon aitäh, et te andsite ka komisjonile võimaluse paar sõna öelda. mina leian, et eh, meie volinik Navratitš, eh, kui ta viimati siin komisjonis eh, käis, juhtis komisjoni liikmete tähelepanu Pariisi deklaratsioonile ja samuti Euroopa julgeolekutegevuskavale ja juhtis tähelepanu sellele, et komisjoni jaoks on see teema tõesti äärmiselt prioriteetne nagu te erinevatest sõnavõttudest täna juba kuulsite, on äh, mõlemad dokumendid, nii Pariisi deklaratsioon kui ka julgeolekutegevuskava, sellised, kus pööratakse väga palju tähelepanu just nimelt harituse ennetavale rollile, et ära hoida radikaliseerumist, aga samuti selleks, et edendada Euroopa Liidu põhiväärtusi, Euroopa Liidu ühiseid väärtusi, põhiõiguste hartat ja nõnda edasi. samuti tahaksin ma öelda seda, et asi eh, ei, mõlemas dokumendis ei räägita ainult haridusest, vaid minnakse kaugemale, räägitakse ka teistest sektoritest, eh, sektoritepõhisest koostööst, koostööst eh, spordi, noorsoo, kultuuri vallas ning on täiesti selge, et tegutseda tuleb nii liikmesriikide tasandil, kohalikul regionaalsel tasandil kui ka Euroopa Liidu tasandil ning tõepoolest me Äh, praegu tegeleme nende erinevate meetmetega, mis meil on ja ma loodan, et meil on võimalik seda teemat tulevikus siin komisjonis veel arutada ja praegu ma võin teile juba teatada, et me valmistame ette äh, uut raportit nii hariduse kui koolituse kui ka noorsoo vallas, tegemist on nõukogu ja komisjoni ühisraportiga ja selle raporti esimene versioon peaks valmima septembris, nii et, et äh, Eh, siis on teil võimalik eh, ka seda teksti arutada ning eh, te näete, et mõlemas raportis tõesti arvestatakse hariduse ja noorsoo suuremat rolli just nimelt radikaliseerumise ennetamisel ning selles, kuidas edendada Euroopa Liidu väärtusi, samuti sallivuse edendamist, diskrimineerimise vastast võitlust, suuremat kaasatust, mitmekesisust ja nõnda edasi. niisiis, ja äh, siin selles äh, arvamuses äh, te räägite ka Euroopa Liidu programmidest selles vallas, jah, me tõesti ju otsime, kuidas me läbi Erasmus plussi ja loomingulise Euroopa programmi saaksime ka selliseid prioriteete toetada, aitäh! aitäh! see oli tõesti täna meil väga oluline arutelu ning tahaksin teid siis veel kord aga enne jah, äh, võib-olla peaksin andma sõna veel korraks raportöörile, ei, ei, raportöör ei soovi sõna. Äh, tahtsin äh, teid siis teavitada veel tähtaegadest, homme kell kaksteist on siis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja hääletame septembris ja libekomisjon hääletab kaheteistkümnendal oktoobril ja siis viieteistkümnendal oktoobril on meil ka kuulamine niisiis, äh, see kuulamine võimaldab meil seda teemat süvitsi arutada erinevate ekspertidega ja saame siis äh, äh, tõesti selle teemaga põhjalikumalt tegeleda ja libe- ja kultuurikomisjon on kindlasti üksmeelel selles osas, et haridus Äh, on äärmiselt äh, oluline selle probleemi lahendamisel. kõik äh, noorsoole suunatud meetmed on äärmiselt olulised selleks, et me saaksime noori tõesti ühiskonda korralikult integreerida ja jälgida paremini seda, mis toimub liikmesriikides ja saaksime paremini edendada positiivseid väärtusi. härra Mare Kall rääkis ennetamisest. jah, ka see teema on äh, osaks äh, suuremast pildist, nii et, et äh, veel kord suur aitäh raportöörile, soovin teile edu arvamuse koostamisel ja läheme nüüd härra Krasnodebski raporti juurde, see puudutab oskuste poliitika võitluses noorsootööpuudusega ning selleks, et meil oleks võimalik Eh, muudatusettepanekuid eh, esitada ja neid ka arutada, oleme muutnud esitamise kuupäeva, see on nüüd viieteistkümnes juuli. Eh, tööhõivekomisjoni hääletus on edasi lükatud kümnenda novembri peale, nii et, et see annab meile rohkem aega ning muudatusettepanekute tähtaeg on kakskümmend kaks juuli ja nüüd annan sõna härra Krasnodebskile ähm,. ma tänan härra esi-, proua esinaine. arvestades, et meie tööpäev on päris pikaks veninud, ma lihtsalt puudutan kõige tähtsamat minu arvamuses. me kuulsime juba tõsistest probleemidest, noored radikaliseeruvad ja tööpuudus on suureks probleemiks noorte hulgas ja need kaks probleemi on omavahel tõenäoliselt seotud me teame, et tööpuuduse põhjused on väga sügavad ja sügavamal kui lihtsalt haridussüsteemis. Äh, statistilised andmed viitavad sellele, et haridussüsteem ei täida oma ülesandeid korralikult. ja seitse ja pool miljonit inimest on meil praegu tööta Euroopa Liidus, samas kaks miljonit vakantset töökohta on meil ja siin on nüüd lõhe haridussüsteemi äh, ja vajalike oskuste vahel. Äh, need oskused, mis noored on omandanud, ei tarvitse olla needsamad, mida tööturg vajab. me teame seda, et meie noor põlvkond on samas kõige paremini haritud ja kõrgemalt kvalifitseeritud põlvkond sõjajärgses Euroopas. aga samas on meil nende hulgas ulatuslik tööpuudus. kui me vaatame arvusid, siis me näeme, et haridusasutused äh, Äh, annavad haridust ja hindavad äh, oma kasvandikke ühteviisi, samas tööturg hindab hoopis teisi asju. hinnangudki juba on väga erinevad, tunnetus on erinev ja sellegagi tuleb tegeleda. nüüd selles arvamuses olen ma käsitlenud tervet rida küsimusi ja võib-olla aitavad minu mõtted meil parandada eh, haridust ja valmistada ette noored paremini oma tööeluks. on asju, millest on juba palju räägitud, nagu näiteks see duaalne haridussüsteem, mis mõnel pool eksisteerib ja seos hariduse ja tööturu nõuete vahel. tähtis on, et haridus paremini vastaks tööturu nõuetele. aga see kõik vajab tihedamat koostööd haridusasutuste vahel ja tööandjate organisatsioonide ja kaubanduskodade vahel teiselt poolt ja loomulikult eh, kõik need õpipoisõpped ja praktikaõpped, mis on ette nähtud noortele. Eh, selge, et kui kellelgi on praktiline kogemus ette näidata oma eh, õppeaja lõpuks, siis on tal suuremad võimalused ka tööd leida. meil on terve rida Euroopa programme, mis toetavad sellist õpet meil on ka tegeldud õpilaste mobiilsusega, aga kui me vaatame, kuidas olukord on, siis me näeme, et noored, kes on omandanud kõrghariduse, on muidugi priviligeeritumas olukorras ja neil on paremad võimalused mitmesuguseid oskusi omandada, mis parandavad nende väljavaateid hiljem tööturul tööd leida me räägime haridusest, õpetajatest, aktiivsest osalemisest ühiskonnas, me tahame, et noored omandaksid sellised oskused, mis võimaldavad neil kiiremini tööd leida. äsja volinikuga me rääkisime uutest tehnoloogiatest, digitaalvõimalustest aga nüüd teatud piirkondades, meie liikmesriikides on noored digitaalselt tõrjutud. nii et digitaalsetegi oskuste omandamine on oluline ja sellega tuleb algust teha juba koolides. ja veel paar märkust, mis ka ei tohiks arutelust välja jääda. ühelt poolt me ütleme, et peab valitsema parem seos tööturu, kutsehariduse vahel. kutseharidus peab olema paremini sihipärane, rohkem sihipärane, andma vajalikud oskused, sest nii ainult õnnestub meil noorte hulgas tööpuudust väheneda, aga ühte asja eh, ei tohi unustada, nimelt üldharidus ja humanitaaralade õppimine. seegi seondub radikaliseerimise teemadega, jah, meil on nüüd kõik need uued tehnoloogiad meie käsutuses, digitaalvõimalused, aga ei tohi seejuures unustada kirjandust, klassikalist Euroopa kultuuripärandit, muusikat ja jah, on vaja oskusi eh, anda selleks, et võidelda radikaliseerumisega. aga samas me ei tohi ka unustada oma traditsioonilist kirjandust, muusikat. ja mõnedes meie liikmesriikides me oleme näinud humanismi kriisi näiteks kunst ja hariduse vallas. humanistlikud teemad on jäänud tagaplaanile ja sellepärast me ei tohi unustada, et on väärtusi, mis tuleb kindlasti kaasata meie haridusse eh, ja noored, eh, kui nad saavad sellise väljaõppe, sellise hariduse, on ka kohanemisvõimelisemad ja loomulikult ei tohi unustada ka traditsioonilisemaid ameteid, kutseoskusi, muuhulgas ka käsitöö. akadeemilistes ringkondades, ülikoolides näete, kuidas suurtes õpperuumides ta on tudengid, kes kõik himu, tahavad väga politoloogiat, sotsiaalteadusi õppida, aga võib-olla peaks neile öö, äh, ütlema, et neil oleks vaja võib-olla ka haridust mingis konkreetsemas valdkonnas, äh, enne kui abstraktsete teemadega tegelema hakata. nii et kunsti ei tohi kuidagi öö, äh, unustada ja humanitaaraineid samuti mitte, teisigi Allora, eh... suur tänu. Ah, meil on kolm sõnasoovi, palun, kaks minutit kõigile. ma tahaksin kõigepealt tänada kolleeg Krasnodevskit selle töö eest, mida ta oma arvamuse kallal on teinud, tööpuudus äh, noorte hulgas on tõsine probleem, mis valmistab muret meile kõigile ja Euroopa Liidu poliitikutele tervikuna. tõsine majanduskriis, säästumeetmed, mida Euroopa Liit on rakendanud, on avaldanud mõju ka noorte tööhõive määrale mina olen täiesti nõus raportööriga, et meil on vaja muuta haridussüsteemi ning eh, koolitussüsteemi, eh, see, et see arvestaks rohkem noortega et äh, see oleks praktilisem ning äh, me peame arvestama sellega ka, mis toimub tööturul. meil tuleb muuta haridussüsteemi, meil tuleb muuta koolitussüsteemi, aga see on vaid osa probleemi lahendusest. Äh, variraportöörina peatuksin ma kuuel põhielemendil, mis on olulised jah, loomulikult on mul väga hea meel selle üle, et noorsootagatis on sisse viidud ja samuti mm, noorte tööhõive algatuse eelrahastamist. aga tegemist on lühiajalise lahendusega, selleks et meil oleks probleemile jätkusuutlikum lahendus, tuleb ette näha ka pikaajalisi meetmeid. kõigepealt on vaja, et liikmesriigid tugevdaksid struktuurilist dialoogi äh, töömaailma ja haridusmaailma vahel õppekavasid tuleb kohandada tööturu vajadustele teiseks on äärmiselt oluline välja töötada ja edendada põhioskusi, nagu näiteks äh, tehnoloogiaga ümberkäimise oskus, digitaalse tehnoloogia kasutamise oskus, matemaatikat, võõrkeeli. Äh, see võimaldaks noortel oludega kohaneda ning äh, kohaneda ka tööturu väga muutuvate vajadustega väga paljud äh, noored äh, on töötud äh, sellepärast, et need töökohad, mis pakutakse, on väga madalapalgalised, nii et, et liikmesriigid peaksid tõesti muutma atraktiivsemaks just nimelt sellised töökohad nagu inseneritöökohad, töökohad, mis on digitaalmajandusele oluline Äh, samuti on vaja äh, inimesi ettevõtluse alal paremini koolitada, äh, et inimesed võtaksid mõistlikke riske. inimestele tuleb sisendada kriitikameelt. ma arvan, et ettevõtjaks saamise koolitus peaks sees olema kõikidel haridustasanditel, nii ametlikus kui mitteametlikus haridussüsteemis ning veel mõned asjad, mis on äärmiselt oluline, näiteks äh, pikemaajalised karjääriplaanid, väga tõsiselt tuleks äh, mõelda ka koolist väljalangemise teemale. kuidas seda ära hoida? me rääkisime, ma rääkisin juba põhioskustest ning lõpetuseks tahaksin öelda seda selleks, et leida noorte tööpuuduse probleemile jätkusuutliku äh, Äh, lahendust, peavad liikmesriigid tagama investeeringud kvaliteetsesse haridussüsteemi ning äh, horisontaalsetesse oskustesse, nii et, et äh, haridussüsteemi tehtavad investeeringud on äärmiselt oluline selleks, et me oleksime konkurentsivõimelised, et meie majandus kasvaks, on ülim aeg aru saada, et kui me soovime edasi liikuda, siis tuleb seda teha läbi haridussüsteemi ja veel kord läbi haridussüsteemi, aitäh! suur tänu, suur tänu ka meie raportöörile. on muidugi oluline mõelda selle üle, mida me saame koos Euroopa tasandil teha, et võidelda töötusega ja anda noortele uusi võimalusi. aga ma tahan lihtsalt üldiselt põhimõtteliselt öelda, eriti võttes arvesse seda, mida ütles härra Nekov lõpus, kui oluline on, kui olulised on kirjanduslikud teadmised et äh, inimestel oleks äh, rohkem teadmisi ja oskusi kui need, äh, mida peetakse tööturul oluliseks. haridus on rohkem kui lihtsalt töö, tööle sobilikkus, vaid haridus on see, mis võimaldab meil orienteeruda ühiskonnas. nüüd võib muidugi öelda, et paljudel uutel töökohtadel just seda oodataksegi, näiteks ähm, probleemide lahendamise võimekus, kultuurikompetents, nii et siin on teatud kattuvused, aga ma tahan siiski rõhutada, et on oluline leida siin hea tasakaal, ühest küljest on see argumentatsioon, et oluline on tööle sobivus, aga samas on oluline mõelda ka kõigele muule, mis kuulub hariduse juurde. edasi heade tavade vahetamine ja kaheastmeline süsteem, jah, on liikmesriike, sealhulgas ka minu oma riik, mis on äh, saanud häid kogemusi selle äh, kahearvulise süsteemiga, aga oluline on see, et me lihtsalt ei ekspordiks seda, jah, tuleb arvesse võtta neid äh, häid kogemusi, aga samas tuleks vaadata, millised võimalused või millised kogemused on, on igas liikmesriigis, et lihtsalt ei võetaks üle igal pool ühte ja sama mudelit Äh, nii et ähm, heasid, häid tavasid tuleb äh, vahetada, aga alati tuleb olla ka tundlik erinevuste suhtes. kolleeg Soidorova. ma tänan. väga lühidalt. ma ütlen, mida mina tahaksin siia lisada. üldjoontes ma olen nõus põhilisega, et on vaja parandada konkurentsivõimet tööturul, aga juurde ma paneksin siia eh, ettevõtluse tutvustamine hariduse ja koolituse kaudu. jah, ettevõtlusoskused ja pädevused, seda ma tahaksin ka siin arvamuses näha sest selliste oskustega on hõlpsam tööd leida. teine tähtis teema on õiged karjäärivalikud. see on üks probleem, millega me puutume kokku tihtipeale ja sellepärast karjäärinõustamine on midagi, eh, mis on ka vajalik siin tekstis ja tähtis on rääkida kõrgekvaliteedilistest oskustest, kõrgekvaliteedilisest haridusest. kui meie eesmärgiks on et, et nelikümmend protsenti eh, ülikooli lõpetaksid, siis tähtis on ka, et nende arvude taga oleks kvaliteetne haridus. ma tahaksin rõhutada, et meie haridus peab olema kõrgekvaliteediline ja ka vajalik tööturule ja huvi pakuvad ka lõpetanutele endile. jah, see eh, duaalne haridus, kahene haridus on oluline, aga lisada võib-olla tuleks siia veel üht-teist. Eh, võib-olla komisjongi soovib sõna ei, kui ei, me saame anda sõnajärje tagasi raportöörile. kui ta soovib, ei soovi, hästi, siis on kõik ühel meelel. tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks on keskpäev, kahekümne teine juuli. ja hääletamine toimub eh, viieteistkümnendal oktoobril kultuurikomisjonis. nii et ma arvan, et olete algust teinud väga hea eh, tekstiga ja tegemist on väga tähtsa teemaga ja nüüd läheme edasi viimase teema juurde. see on Fernando Maura Barandia Ranni arvamus, kuidas saavutada paremini Euroopa Liidu välispoliitika eesmärke. ja meie tahame ka siin oma sõna sekka öelda diplomaatia vallas nimelt jah, see kultuurikomisjoni arvamus, mis käsitleb Euroopa Liidu rolli ÜRO-s, puudutab tervet rida tähtsaid aspekte. jah, me tahaksime, et oleks intelligentne, suurepärane äh, kultuuriline välispoliitika, me tihtipeale kasutame mõistet kultuuride vaheline dialoog ja äh, räägime äh, kogu aeg sellest, et Euroopa Euroopa tugineb kultuurilisele mitmekesisusele. ma arvan, et see dialoog, need vastastikused äh, suhted võivad edendada kõige tähtsamat rolli äh, meie suhetes ka kolmandate riikidega ja seda täna enam kui kunagi varem. me peame ju toime tulema nende väljakutsetega, mis maailma ees täna seisavad. terrorism, ränne ja nii edasi kultuuridiplomaatia ei tähenda vaid Euroopa muusikafestivalide korraldamist eh, väljaspool Euroopat, vaid eh, me peame mõtlema nendele kultuuri aspektidele, mis liidavad meid eh, ülejäänud maailmaga, mis ühendavad meid. ja kultuur peaks olema üks osa meie diplomaatilistest suhetest Mm, panema rõhku põhiväärtustele, põhivabadustele ning tähtis on välja töötada uus globaalse kodanikkonna kontseptsioon. ja ma pean siin silmas kultuur suure algustähega. kultuur eh, ka seoses inimõigustega ja nüüd Euroopa Liidu roll ÜRO-s. meie ennekõike eh, oma arvamuses käsitleme suhteid UNESCO-ga ja tahame suurendada Euroopa Liidu rolli selles organisatsioonis. näiteks eh, me saame paremini võidelda kultuuripärandiga salakaubitsemise vastu, eh, tegutseda selle nimel pagulaslaagrites, konfliktipiirkondades. ma tänan variraportööre, kellega me koostööd tegime. meil oli tihe päeva äh, ajakava, aga me jõudsime kokkuleppele kõige tähtsamates punktides. me pakume äh, välja ka terve rea algatusi, me palume, et välisteenistus igas oma välisdelegatsioonis määraks ametisse ka isikuga, kes vastutaks Euroopa Liidu kultuuriprogrammide eest seal riigis, kus esindus asub. ning võib-olla ka siis mõelda sooduskokkulepete sõlmimise peale eesmärgiga kaitsta kultuurilist mitmekesisust ÜRO poolt seatud raamistikes. nüüd konventsioon kultuurilise mitmekesisuse kohta võeti vastu pärast kahe tuhande esimese aasta sündmusi ja selles konventsioonis räägitakse loomelisuse ja mitmekesisuse olulisusest. ja räägitakse ka sellest, et kultuuriline mitmekesisus on meie inimkonna ühine pärand ja seda tuleb tunnustada ja kaitsta tulevaste põlvkondade jaoks. Need on sõnad konventsioonist endast. Äh, jah, see oli traagiline ajahetk meie hilisminevikus, kus pandi proovile tahe üheskoos töötada harmooniliste suhete nimel inimeste vahel. suur tänu. nüüd saavad sõna variraportöörid. palun. Teile kaks minutit bo pan poseł sprawozdawca. härra Strojevski on esimene. mul on tõlkidest kahju. raportöör kandis oma teksti väga kiiresti ette, mina üritan nüüd aeglasemalt oma küsimused esitada. tegemist on ju väga tähtsa arvamusega, mis on pühendatud väga tähtsale teemale ja kõik, mis siin tekstis on välja pakutud, on väga konkreetne ja ma saan kõike seda toetada mina olen teinud oma poolt juba mõned muudatusettepanekud, aga tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et on vaja eristada kahte protsessi. kõigepealt kultuuri enda edendamine. kultuur on väärtuste kogum ja on vaja eh, eh, loometöötajate loodud loodud toetada, edendada, aga on teine eh, protsess, nimelt kultuuri kasutamine eh, muudel eesmärkidel, muude väärtuste edendamiseks ja need kaks erinevat protsessi, kaks erinevat instrumenti eh, tuginevad kultuurile ja inimestele. meil on ÜRO, meil on Euroopa Liit ja need on ju erinevad äh, institutsioonid ja ka erinevalt tegutsevad selles valdkonnas. Eh, kolleeg Nekov. härra Nikov. aitäh, э, lugupeetud esinaine. ma teen väga lühidalt meil on äh, äh, konstruktiivne dialoog raportööriga. ma toetan seda, mida on siin juba öeldud, meil on vaja tõesti äh, tõhusamat koostööd Euroopa Komisjoni vahel ähm, ning maailma kultuuripärandi kaitse küsimustes. meil on vaja ka tõhustatud koostööd Äh, siis kultuuripärandi kaitseks relvastatud konfliktide piirkondades. pärast äh, äh, vastastikuse mõistmise memorandumi allakirjutamist on koostöö Euroopa Liidu ja UNESCO vahel paranenud üldiselt, aga ja just nimelt seetõttu ma Äh, leian, et meil on vaja kõrgetasemelist dialoogirühma selleks, et me suudaksime tõesti teha äh, korrapärasemalt omavahel koostööd, niisiis äh, meil on vaja loobuda senistest töömeetoditest, kiireloomulistest projektidest ja meetoditest ja teha siis juba regulaarsemat koostööd me pea, selleks, et kaitsta paremini Euroopa kultuuripärandit, on meil vaja struktureeritumat dialoogi ning mis puudutab konkreetseid meetmeid, siis meil on vaja eh, toetada ka kunstnikke ja loomeinimesi, kellel on konkreetsed eh, ideed, mida nad tahavad ka ellu rakendada, aitäh, aitäh, härra Tšambatski aitäh, äh, lugupeetud esinaine, kallid kolleegid, ma tahaksin tänada raportööri äh, selle arvamuse eest ja äh, kompromissi leidmise katsete eest, tahaksin teda tänada esitatud muudatusettepanekute eest ja me teame, et meil on väga vähe aega selle raporti välja, koostamiseks ja seetõttu tahaksin tänada raportööri valitud töömeetodi eest ja oma fraktsiooni nimel tahaksime lisada, et eh, me oleme Euroopa Liiduna vaatlejast eh, ÜRO Peaassamblees ning meil on õnnestunud eh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta resolutsiooni läbi ühte-teist saavutada raportöör on ettepaneku teinud, et, et, et Euroopa Liit saaks teatud ametite haldusnõukogus hääleõiguse, näiteks kultuuri- ja haridusvaldkonnas ma tahaksin, et rõhutada, et meil ei ole õigust üldist poliitikat välja töötada, aga me võiksime tõesti ma ei tea, kas ei ole või on, võiks nõuda hääleõigust siis, kui hääletatakse poliitika üle, mille väljatöötamisel me kaasa rääkida ei saa. mulle tundub, et on enneaegne nõuda hääleõigust, aitäh. Grazie eh,, kolleeg Truppel. aitäh, proua Truppel. aitäh ja aitäh ka raportöörile, kui me kõneleme eh, oma eh, nägemusest sellest, millist rolli Euroopa Liit peaks ÜRO-s mängima, eriti kultuurivaldkonnas, siis tahaksin rõhutada seda, millest me oleme juba rääkinud eh, Euroopa Liidu rollist kultuurivallas ja välissuhetes, et see ei peaks olema nii-öelda ülevalt alla lähenemine, vaid me peaksime just edendama kodanikevahelisi võimalusi kohtuda Äh, omavahel kontakte luua, nii et, et äh, asi on just nimelt äh, kodanike vähestamises. ning seda ma tahaksin tõesti rõhutada, et me peaksime andma inimestele rohkem võimalusi ja vahendeid, et me saaksime teha näiteks koostööd vabaühenduste tasandil, vaid mitte ainult riigi tasandil. jah, jah, me peame Eh, jah, selgeks tegema, milline on meie roll ÜRO institutsioonides, aga oluline on ka, et me läheme kaugemale ja anname inimestele võimaluse kontakte luua ja dialoogi edendada. siis eh, me kõnelesime väga palju eh, konfliktidest meil on plaan äh, töötada välja mingisugune konflikti järgne mehhanism, see tähendab, et meil oleks äh, spetsiaalne eelarve selle jaoks ja kui siis äh, tõesti kultuuri vallas oleks meil võimalik anda tõesti rohkem võimalusi inimestele kokku tulla ja mõtteid vahetada ja ma arvan, et lisaks kõigile teistele vahenditele, millest me kõneleme, oleks sellest tõesti kasu ja ma tahaksin selle kohta teha ka muudatusettepaneku, aitäh! Grazie, mi sembra che siamo di fronte a... aitäh. ma arvan, et ka see arvamus on oluline arvamus, ma ei tea, kas Euroopa Komisjon soovib sõna võtta sellel teemal, ei soovi. kas raportöör soovib veel sõna võtta? teen lühidalt. tahaksin tänada neid, kes sõna võtsid Te teate, et tegemist on tõesti väga keeruka arvamusega. see, selles raportis tuleb suhteliselt lühidalt käsitleda väga mitmekesist teemat ja ma tõesti teen kõik, mis minu võimuses, et äh, siia sisse panna kõik arvamused, kõik muudatusettepanekud. aga ma paluksin siiski, et komisjoni liikmed ei lepiks staatus quo'ga, et neil oleks siiski ka ambitsioonikam visioon Euroopa rollist. et me tõesti saaksime tegeleda selliste teemadega, nagu need teemad, mida just tutvustasin, et me saaksime siiski edasi liikuda, et me suudaksime tegutseda. ja Äh, mitte üksnes liikmesriigid, äh, nagu asi siiamaani on olnud, et me saaksime tegutseda ka Euroopa Liiduna nendes küsimustes. mina igatahes äh, üritan siis siia arvamusse lülitada nii palju seisukohti kui võimalik, aga sellest Euroopa ambitsioonist ma ei loobu. aitäh! jah, mind huvitas väga see mõte, et et meil on vaja rohkem koostööd kultuuri vallas Eh, just nimelt Euroopa välispoliitikas, see on väga huvitav lähenemine, eh, sest see oleks ka viis, eh, kuidas me saaksime kaasa rääkida rohkem Euroopa Liidu välispoliitika kujundamisel ja mina leian, et kultuuri tuleks tõesti kasutada just nimelt pehme võimu vahendina. ma tean, et et tegemist on üsnagi tundliku teemaga, aga võib-olla äh, on see ka seotud teemaga, mida käsitlesime eile. Euroopa Liit soovib olla rohkem esindatud ÜRO-s, äh, rääkida rohkem kaasa kultuuriteemadel, kultuuriesemetega kaubitsemise teemadel, kultuuri kultuuripärandi teemadel ning kõik need arutelud, mis meil on olnud kas või näiteks hetkel pagulaste olukord, see on jällegi üks teema, millest sooviksime kaasa rääkida, haridus, kultuuride vaheline dialoog ja seda just nimelt pagulasprobleemi silmas pidades Need on tõesti teemad, mis, mida võiksime ÜRO-s ühiselt tõstatada. ja siis veel aastatuhande arengu eesmärgid. aastatuhande arengu eesmärkide raames võiksime ka ju mõningaid nendest teemadest käsitleda näiteks Addis Abeba konverentsi või siis septembris Äh, võiksime seda käsitleda ÜRO äh, võiks ka kultuuriteema olla äh, olulisemal kohal ning viieteistkümnendal juulil, siis homme on aeg muudatustähta, ettepanekute esitamiseks viieteistkümnendal septembril hääletame siin ja Ahveti komisjonis kolmeteistkümnendal oktoobril, nii et natukene aega meil veel selle teemaga tegelemiseks on. ja teatan ka, et meie komisjoni järgmine koosolek on neljateistkümnendal septembril kell kolm ja viieteistkümnendal septembril kell üheksa hommikul. Äh, tahaksin tänada neid väheseid kolleege, kes siia saali veel on jäänud. Äh, soovin teile kõike paremat äh, suvepuhkuseks teile ja teie peredele ja samuti tahaksin tänada sekretariaati. niisiis Eh, suur aitäh kõigile suurepärase töö eest, meie kaks tööpäeva olid tõesti väga pingelised, tänan neid, kes lõpuni vastu pidasid ning eh, edu suvel ja näeme jällegi septembris